Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Palun võtke istet. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten esimeeste konverents, mis on täna avatud kõikidele parlamendisaadikutele, on avatud. tervitan siin äh, härra Franz Timmermansi, kes on äh, komisjoni asepresidendi kandidaat. nagu te teate, vastavalt artiklile sada kaheksateist saab parlament ja ka lisale kuusteist kaasa rääkida komisjoni kolleegiumi osas ja äh, volinikukandidaadid ja presidendikandidaadid peavad tulema parlamendi ette selleks, et parlament saaks nende võimeid, kogemusi, isiklikku sõltumatust hinnata. samamoodi ka seda, kas äh, kandidaat tunneb tulevast tegevusvaldkonda ja ka tema kommunikatsioonivõimet hinnatakse. sellepärast toimub ka tänane kuulamine, viimane avalik kuulamine, enne kui esimeste konverents asub hindamise juurde. härra Timmermans saab kõigepealt sõna maksimaalselt viieteistkümneks minutiks, selleks et teha sissejuhatav sõnavõtt. pärast seda esitame härra Timmermansile nelikümmend viis küsimust ehm, ja igaks küsimuseks on maksimaalselt üks minut ette nähtud ja peale seda saab härra Timmermans maksimaalselt kaks minutit selleks, et küsimusele vastata. kuna aega on piiratud, siis palun pidage kõneajast kinni ning palun keskenduge tõesti ainult küsimusele seda kuulamist kantakse reaalajas parlamendi internetilehel üle ja seda on võimalik seal äh, jälgida. Te teate, daamid ja härrad, ma olen väga sõbralik ja armastusväärne inimene, ainult mitte siis, kui te oma kõneaega ületate ja täna olen eriti karm, sellepärast et muidu härra Timmermans ja ka teie ei saa piisavalt aega selleks, et äh, sõna võtta, nii et pärast Äh, te näete, kui viisteist minutit ole, viisteist sekundit olete kõneaega ületanud, siis hakkavad siin äh, tärnikesed vilkuma ja siis võtan teilt mikrofoni ära. ma väga vabandan, et seda juba praegu nii karmilt välja kuulutan, aga mul ei jää mitte midagi muud üle. härra Timmermann, see kehtib ka teie kohta. Teil on minut küll rohkem alati, aga pärast kahte minutit palun teil tõesti sõnavõtt lõpetada ja ma ei tea, kas te näete, teie ees on ekraan, kus te näete ka täpselt oma kõneaega ja ka neid punaseid tähekesi, mis hakkavad vilkuma. kas on veel küsimusi menetluse kohta? ei ole, siis ma annan sõna härra Timmermansile. Mr President, honorable members austatud härra president, austatud saadikud, mul on äh, suur au ja hea meel osaleda teiega tänasel kohtumisel, viimasel päeval kümnest, mil Euroopa demokraatia on näidanud ennast kõige paremast küljest. kui meie komisjon ametisse nimetatakse, siis see on esimene, mis on sündinud täiesti ja läbilõhki parlamendis. see on alguseks viieks aastaks koostööks, partnerlusele ja tõelisele koostööle aasta kaks tuhat neliteist on Euroopale väga oluline aasta. sada aastat tagasi algas esimene kahest enesetapusõjast, mis sandistas Euroopa rahvad ja pühkis maamunalt meie kõige parimad e, ja kõige helgemad e, generatsioonid. seitsekümmend aastat tagasi algas e, Lääne-Euroopas vabanemise protsess, mis viis Euroopa integratsioonini see oli rahvaste valik, mille eesmärgiks ei olnud ainult julgeolek ja rikkus, vaid äh, et, et astuda, saada lahti jõust ja domineerimisest. just nimelt kakskümmend viis aastat tagasi äh, avanes see idee ja mõte kõikide eurooplasteni. langes Berliini müür ja sellega koos ka see brutaalne jõud ja domineerimine, mis äh, olid valitsenud raudse eesriide teisel pool. nagu Václav Havel ütles, ainult nüüd saavad idast ja läänest ainult geograafilised äh, määratlused, mitte poliitilised või moraalsed kategooriad. kui ma nüüd vaatan tagasi kahekümne viie aasta peale, siis ma olen hämmingus, milliseks muutuseks Euroopa on olnud võimeline. minu vanim tütar äh, sündis aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus, kus Euroopa lõhestumise ülestamine tundis, tundus olevat võimatu. minu äh, vanim poeg sündis kaheksakümne üheksandal aastal, kust võimatust sai reaalsus ja minu kõige noorem poeg sündis aastal kaks tuhat neli, kui äh, kümme liikmesriiki kui kümme uut riiki liitusid Euroopa Liiduga pärast suuri muutusi, see on minu meelest väga oluline, et me räägiksime nendest faktidest, kui me arvame teinekord, et Euroopal on puudujääke, jah, neid on, ärge saage minust valesti aru ja kui komisjon ametisse nimetatakse uus Junckeri komisjon, siis me hakkame nendega tegelema aga me peame aru saama sellest, et lähtepunkt ei ole nii kehv, kui esialgu arvatakse. Euroopa on võimeline sügavateks muutusteks läbi ühiskondade ja Euroopa on vältinud äh, killustumist ja kokkuvarisemist, e, on päästnud oma ühisvaluuta ja astunud vastu nendele, kes kuulutasid kõige hullemat äh, kriisi ajal, mida me ei ole näinud kolmekümnendatest aastatest. Äh, isegi kui selle kuigi see läks meile kallilt maksma, väga rasked ajad miljonitele eurooplastele, kes on tööta väga väheste võimalustega. Euroopa on pandud proovile sellepärast, et globaalsed poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid nõuavad seda. meie kohustus on, et meie poliitikud ja meie ametnikud täidaksid seda lootust, mille eurooplased neile on pannud ja seda usaldust ma pöördun teie poole, ma kasutan oma energiat, oma kogemusi ja minu veendumusi selleks, et toetada president Junckerit, selleks, et jõuda tema eesmärkideni majanduskasvu, töökohtade, õigluse ja demokraatliku muutuste osas. meil on vaja taastada eurooplaste usaldus meisse. me peame näitama selle, et Euroopa Liidu institutsioonid toovad praktilisi lahendusi, mitte me ei teeni siin mitte iseenda huve, vaid nende huve. Euroopa peaks tegelema ainult seda, mida Euroopa Liit peaks tegema ja liikmesriigid peaks keskenduma sellele, mida nemad saavad teha paremini. Euroopa Komisjon ei peaks enam tegema neid asju, mida on võib-olla mugav ja kena teha, vaid Euroopa Komisjon peab keskenduma asjadele, mida tuleb teha. Need asjad on sees president Junckeri poliitilistest suunistest, sellepärast et see agenda baseerub poliitilisel programmil, mis võib loota Euroopa Parlamendi toetusele ja enamusele ja see on, põhineb nendel strateegilistel suunistes, mille Euroopa Nõukogu juunis kokku pani. parem õigusloome, eh, institutsioonide vaheliste suhete parandamine, pidev ja kõikehõlmav lähenemine õigusriigi ja põhimõtetele ja põhiõiguste alalhoidmisele on minu meelest viis, kuidas asju teha paremini. see kõik saab alguse dialoogist äh, selle kohta, millised peaksid olema meie ühised poliitilised prioriteedid ja kuidas me peaksime neid saavutama. kui te mind ametisse nimetate, siis äh, järgmise aasta alguses kavatsen ma volinike kolleegiumile esi-, esitada nende ettepanekute äh, nimekirja, mis on küll algatatud, kus, mis minu meelest peaks tagasi võetama läbi konsultatsiooni selle parlamendiga. järgmise aasta lõpuks ma tahaksin esitada parema õigusloome revisjoni ja ka äh, lõpule viia rahvusvahelise kokkuleppe parema õigusloome osas, mis loodetavasti teenib eurooplaste huve paremini. kui meil selle, kui me selle asja saame õigele rajale, siis ma olen veendunud, et äh, me saame minna äh, süvitsi mineva poliitilise debati juurde järgmise eelarveperioodi osas vastavalt artiklile seitseteist aluslepingutest. kui mind siis ametisse nimetatakse, siis ma kavatsen komisjoni mõjuhinnangute süsteemi parastada ja ma, parandada ja ma tahan tagada selle, et see ei ole mitte ainult Euroopa Nõukogu asi, vaid on kaasatud ka Euroopa Parlament, on väga oluline, et äh, seadusloome äh, eelnõud mõju ka arvatatakse kõige olulisem, arvestatakse, kõige olulisem on see, et meie mõju hindamisnõukokku kuuluksid sõltumatud inimesed, kellel ei ole erihuve ja kes tooksid sinna nõukokku oma ekspertteadmised. ja ma kavatsen isiklikult esitada oma seisukohti mõjuhinnangute kvaliteedi kohta ja ma ei kavatse jääda vaiki, kui see kvaliteet on kehv on oluline, et dialoog siseriiklike parlamentidega oleks tõhusam. kui esitatakse kollane või oranž kaart, siis peab komisjon seda tõsiselt äh, kaaluma ja vastama sellele läbimõeldud. ja ma arvan, et volinikud peaksid sellistel juhtudel olema pidevas kontaktis äh, siseriiklike parlamentidega. kui mind ametisse nimetatakse, kavatsen ma need arutelud viia just nimelt otsekohe parlamentidesse liikmesriikides ja kavatsen ära kuulata nende märkused ja anda argumenteeritud vastuseid ja need arutelud peaksid olema ka siin Euroopa Parlamendis. kui me saame paremini, kõik paremini aru lähimuspõhimõtte tõelisest mõttest, siis äh, väldib komisjon sellega ebavajalike ettepanekute esitamist ja leiab kõige parema viisi, kuidas sekkuda nendel hetkedel, kui ühtne lähenemine on ainuõigus lähenemine. Euroopa Liit on riikide ja kodanike liit, kus äh, viimasel viimastel kümnenditel on teineteisele järjest rohkem ja rohkem lähenetud, ilma et küsimärgi oleksid sattunud rahvuslikud identiteedid või rahvusriikide olulisus. mina arvan, et Euroopa Liit on tugev ainult siis, kui selle liikmesriigid on tugevad ja liikmesriikide tugevus sõltub liidu tugevusest. minu senine kogemus on mulle näidanud seda, et ainult üheskoos suudame me mõjutada asju maailma tasemel näiteks kliimamuutuste osas, terrorismivastases võitluses või et me saame kaitsta ainult nii suveräänsete riikide suveräänseid otsuseid, nagu näiteks Ukraina puhul rahvusriigid ja kodanikud on Euroopa Liidu kaks peamist komponenti. Euroopa Liit eh, kukub oma ettevõtmistes läbi, kui me üritame midagi saavutada ühe või teise arvelt. poliitiliste institutsioonide iseloomuks tavaliselt on see, et nad pööravad rohkem tähelepanu uutele algatustele kui, kui olemasolevale seadusandlusele. see tuleb, seda tuleb muuta, me peame paremini ära kuulama oma kodanikud, meie ettevõtlusringkonnad, kes on ju meie seadusandluse ähm, lõppkasutajad ja me peame olema otsekohesed ja ausad selles osas, mis on ebatõhus ja mis tulemusi ei too. me peame muutusi tegema, kui see on vajalik. me peame paremini omavahel öö, liikmesriigid ja huvipooled ühendama ja mitte kuulama ära ainult neid, kes on siin Brüsselis esindatud. ja meil on vaja suuremat läbipaistvust Brüsseli mulli ja sellepärast on meil vaja kohustuslikku lobistide registrit äh, institutsioonide jaoks. parem seadusloome ei, ei tähenda dereguleerimist, see ei ole mingisugune ideoloogiline ettevõtmine, selle eesmärgiks on bürokraatiamasinad kokku tõmmata ja just nimelt VKE-dele, et inimestel oleks lihtsam ettevõtteid luua inimesi tööle võtta, töökohti luua, see tähendab administratiivse koorma vähendamist, äh, topelttöö vähendamist, see tähendab seda, et eemaldatakse aegunud või ebavajalik seadusandlus ja kui see meil ei õnnestu, siis on see sotsiaalsete õiguste vastane rünnak, siis satub ohtu keskkonnakaitse. kui me suudame midagi õigusloomega ära saavutada, siis tunnevad huvipooled, et nad on leidnud ähm, Euroopaga taas ühise keele, kui meil see ei õnnestu, siis nad ainult äh, eemalduvad Euroopast. ma ei lähene asjale ideoloogiliselt, vaid praktiliselt. kui mind ametisse nimetatakse, siis ma kavatsen toetada oma kolleege, kui nad esitavad ettepanekuid, mis on tõhusad ja toimivad ja, ja räägin neile vastu, kui see nii ei ole. kõige olulisem on see, et meie kodanikud saaksid käega katsuda seda, mida me siin teeme. enamus äh, meie valijate jaoks oleme me kõik üks Brüssel ja äh, me kõik oleme ühtselt vastutavad läbikukkumiste äh, Äh, eest, ükskõik kes selle taga tegelikult on. ma kinnitan teile, kui me hakkame teineteist institutsioonidena süüdistama ja näpuga näitama, siis me ei saavuta midagi. me saavutame edu ainult siis, kui me tegutseme koos. ja kui me kõik ei tunne, kui äh, oluline ja põletav see küsimus on, siis ei saada meid edu. ja me, meid saadab edu ainult siis, kui me jääme truuks Euroopa väärtustele ja oma printsiipidele äh, need, mis ühendavad meid mitmekesisuses. me peame olema järjepidevad, me peame olema oma ettevõtmistes selgrooga ja põhjalikud. Euroopa Komisjon on aluslepingute kaitsja ja põhiõiguste harta kaitse sealhulgas ja seega on meie kohustus tagada nendest kinnipidamine. kui mind ametisse nimetatakse, siis ma kavatsen sellele komisjoni pädevusele just prioriteetset tähelepanu pöörata. ma kavatsen ära kasutada kõiki komisjoni kasutuses olevaid instrumente selleks, et tagada see, et õigusriigi põhimõttest peetakse kinni ja põhiõigust ei kaitstakse. ja seda koostööst kolleegidega äh, teiste volinike seas ja kui Euroopa Kohus esitab oma otsuse kavatsen ma astuda väga kiireid samme selleks, et Euroopa Liit liituks Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. ma kavatsen tihedat koostööd teha kõikide siseriiklike Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes ähm, edendavad ja kaitsevad põhiõigusi. ühe institutsiooni edu tähendab edu kõigi jaoks, sellepärast et me kõik teenime neid samu põhimõ-, põhiõiguseid ja siin on tõesti paranemisruumi palju vastastikuses koostöös ja meil on hädasti vaja suuremat poliitilist kaasatust, nii nagu see parlament ka on öelnud. ja sellel eesmärgil kavatsen ma korraldada iga-aastase kolokviumi põhiõiguste olukorra kohta Euroopas, kus olevad, osalevad kõik institutsioonid, sealhulgas mõistagi ka Euroopa Parlament. austatud parlamendisaadikud, härra president, sissejuhatuseks Äh, selles sissejuhatuses ma loodan, et ma jagasin teiega mõtteid selle kohta, mis on minu jaoks oluline ja millega ma kavatsen tegeleda, kui mind ametisse nimetatakse. põhiõigused selleks, et kaitsta ja toetada eurooplasi, parem seadusloome eurooplaste jaoks ja uus komisjon, mis teenib eurooplasi. see ei ole loomulikult täielik nimekiri. ma ootan äh, meeledi teie küsimusi selleks, et leida ühisosa ja alustada poliitiline dialoog ma mõistan, et see, mida me välja pakume, ei ole lihtne ja see asi ei ole ära otsustatud. mitte ükski muutus ei, ei ole raskem kui see, et kui hakatakse muutma organisatsiooni eh, tegutsemistavasid eh, vanade tavade murdmine on väga raske, kuid see on oluline, sest muutus Ungari komisjon, see muutus, mida Ungari komisjon välja pakub, toob Euroopa tagasi töökohtade majanduskasvu õigluse ja lootuse juurde. kui meid saad-, meid saadab edu ainult siis, kui meil on teie toetus, jah, see võib tunduda kohutav ähm, väljakutse ja teinekord me võime lööda kartma, aga kui me mõtleme sellele, millistele äh, Äh, asjadele suutsid vastu panna meie vanavanemad ja vanemad, millest nemad said üle äh, ja et Euroopa on näinud äh, palju hullemat kui meie, siis meid saadab elu. me, me oleme neile selle võlgu, et edasi viia see unikaalne organisatsioon, seda uuendada, kaasajastada, parandada see on meie Euroopa ja meil on kollektiivne kohustus selle eest hoolt kanda. tõsiasi, et see on raske, annab meile võimaluse näidata, et ähm, me ei ole nõrgad. tehkem nii, et meie vanemad oleksid meie üle uhked, et meie lapsed oleksid meie üle uhked ja, ja saagem Euroopa tagasi õigetele rööbastele, aitäh! Herzlichen Dank, Herr Timmermans. Das Wort hat jetzt. Suur tänu, härra Timmermans. Nüüd saab sõna härra González Pons, palun. Muchas gracias, presidente. Eh, bienvenido suur tänu, härra president, tere tulemast Euroopa Rahvapartei nimel siia, härra Timmermans. tahan teile öelda, et jagame kõiki neid väärtusi, mida te tõite välja oma sissejuhatavas sõnavõtus. Euroopa riigid soovivad tõesti kaitsta vabadust ja kõiki neid õigusi ja vabadusi, millel põhineb Euroopa Liit, võrdsed võimalused, solidaarsus äh,, sooline võrdõiguslikkus ja nii edasi. tegemist on äh, põhiliste väärtustega, mille eest me ei ole valmis loobuma. selle tõite ka teie välja. Euroopa peab neid põhiõigusi kaitsma. me peame võitlema ka terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu. me peame kasutama ära kõiki võimalusi, mis on olemas õigusriigis ja ka vabadusel, julgeolekul ja õigusel põhinevat ala kaitsma, mida me siin Euroopas üles ehitame. see on see Euroopa Liit, mida me soovime. Süürias ja Iraagis on tuhandeid eh, eurooplasi, kes seal terroristidena võitlevad ja võivad tagasi pöörduda Euroopasse. sellepärast tahan teie käest teada, milliseid meetmeid kavatsete teie välja töötada, kui teist saab komisjoni liige selleks, et eh, eurooplasi kaitsta terroristide ja organiseeritud kuritegevuse eest? Um, aitäh teie küsimuse eest tegemist on ühe kõige raskema küsimusega riigid, mille ees seisavad riigid ja Euroopa Liit üleüldiselt praegu. on kahetsusväärne, et väga targad äh, andekad noored inimesed lähevad teistesse riikidesse ja võitlevad seal nende põhiväärtuste vastu, mida meie siin pühaks peame ja siis pöörduvad tagasi koju. on täiesti ilmselge, et äh, ühiskonnal on täielik õigus ennast kaitsta sellise terrorismi vastu ja meil tuleb teha rohkem koostööd riikide vahel selleks, et meil oleks äh, võimalik äh, võidelda selle julgeolekuohu vastu tegemist on selge olemasoleva ohuga kõikide eurooplaste jaoks. ja ilmselgelt on see äh, liikmesriikide pädevuses see küsimus, aga mis puudutab Euroopa Liitu ja komisjoni, siis terrorismivastane võitlus ei tähenda seda, et me võiksime lahti öelda põhiõigustest. terrorismivastases võitluses tuleb meil hoolitseda ka selle eest, et me ei piira põhiõigusi, mis peaksid äh, kehtima kõikidele kodanikele. kui me seda teeme, kui me seame küsimuse alla põhiõigused, siis me tegelikult äh, tallame jalge alla just selle, mida me üritame kaitsta, kui me võitleme terroristide vastu. terroristide vastane võitlus on väga tähtis ja me peame hoolitsema selle eest, et iga Euroopa Liidu institutsioon ja liikmesriik peab kinni nendest põhimõtetest, mis on äh, paika pandud hartas ja Euroopa Liidu aluslepingutes. aitäh, härra Pitella, palun! Eh, aitäh, härra president. mina tervitan siin härra Timmermansi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel ja tänan teda selle sissejuhatava sõnavõtu eest. Teie viimased sõnad tõestasid, et Euroopa kodanike vahel jookseb lõhe, et Euroopa projekt on sattunud ohu alla ja seega tuleb meil selle vastu võidelda ja kodanikke rohkem kaasata Euroopa projekti. see komisjoni kolleegium peaks uuesti korra majja lööma hoolitsema selle eest, et äh, rohkem saaksid kodanikud altpoolt äh, mõjutada seda, mis toimub ja Lissaboni lepinguga on sisse viidud ka kodanikualgatus, äh, mille kaudu on neil võimalik mõjutada selliseid tähtsaid töövald-, töövaldkondi nagu tööturg ja, ja keskkonnakaitse ning minu küsimus ongi, kuidas te kavatsete just seda kõike reguleerida, kuidas teie kavatsete anda oma panuse selleks, et seda demokraatlikku lõhet vähendada? aitäh, mina isiklikult äh, haarasin ohjad äh, läbirääkimistel Lissaboni lepingu üle. see just selleks, et kodanikualgatus viidaks lepingusse sisse. sellel on äh, eriline tähtsus. viimastel aastatel oleme näinud, et äh, komisjon on reageerinud nii, et ma küll mõistsin, miks ta seda tegi, aga see äh, vastus oli alati pigem juriidiline. kodanikualgatus viidi sisse poliitilistel põhjustel, mitte aga juriidilistel põhjustel. ja sellepärast ähm, tegin ma ettepaneku, et me peaksime siin poliitiliselt äh, tegutsema kodanikualgatuste puhul. ma usun, et komisjoni jaoks on väga tähtis, et need algatused oleksid poliitilised. jah komisjonis on kirjas ja sellest tuleb ka kinni pidada, mis lepingus on kirjas, sest ähm, leping äh, paneb meie kursi paika, aga see leping annab meile alati ka võimaluse pidada poliitilisi arutelusid äh, julgeolekuküsimuste üle, parlamendi ja komisjoni algatuste üle ja kui komisjon soovib, vabandust, kui äh, kodanikud soovivad äh, nendes aruteludes osaleda, siis neil peaks see võimalus olema. komisjon ja parlament peaksid arutama seda kodanikega, mitte nendega, kes on siin Brüsselis juba kohapeal, vaid nende kodanikega, kes on koduriigis ja kes ka vahel tahavad volinikega juttu puhuda. härra Van Dalen, palun järgmisena. Veel burgers zijn kritisch op Europa. Dat zie je väga paljud kodanikud on kriitilised Euroopa suhtes, seda näeme ikka ja jälle ka Euroopa Parlamendi valimistel. üha vähem inimesi tuleb valima, seda juba aastast tuhat üheksasada seitsekümmend seitse ja ka ütlevad kodanikud üha rohkem, et äh, Euroopa kirjutab inimestele liiga palju ette. mida teie olete tegelikult see inimene, kes saaks nüüd äh, Euroopat ümber korraldada, te peaksite inimesi inspireerima, mitte ärritama. Te ütlesite, kuidas on võimalik Euroopat ümber korraldada, tööd paremini korraldada. näiteks need äh, küsimused, mis puudutavad äh, avaliku, avalike hangete reegleid ja nii edasi. tahangi teada, mida teie kavatsete teha selleks, et Euroopa toimiks tõhusamalt, et inimesed ei ärrituks, kui nad kuulevad sõna Euroopat, vaid pigem olek-, laseksid ennast inspireerida. aitäh, kui te eelmisel aastal oleksite olnud minuga Maidani väljakul, siis te oleksite näinud, et Euroopa võib tõesti olla ka inspiratsiooniallikaks paljude eurooplaste jaoks, miljonite eurooplaste jaoks on Euroopa ikka veel inspiratsiooniallikaks, tegemist on tuletorniga raskes äh, möllavas meres. aga Teil on tõesti õigus, kui te ütlete, et on ka neid, keda Euroopa ärritab, eriti siis, kui pannakse paika reegleid, mida inimesed ei mõista ja mida nad peavad rakendama. ka see probleem tuleb meil ühiselt äh, lahendada Euroopa Komisjon peab siin midagi ära tegema, ma olen juba ju ka selgitanud neid meetmeid, mida ma soovin ellu viia, ma ju selgitasin neid ja sellepärast mul ongi vaja teha koostööd Euroopa Parlamendiga. meil tuleb ka üheskoos nõukogu veenda selles, et tuleb läbi viia mõjuhinnanguid vastu võetud meetmetele ja ka lühiajaliselt. lühiajaliselt tuleb meil äh, väikeseid äh, ettevõtteid veenda, kui nad küsivad, mis on Euroopa ja nad vastavad, et Euroopa on meile koormaks, siis tuleb meil seda koormat nende õlgadelt ära võtta. selleks, et neil oleks rohkem mänguruumi, et nad saaksid rohkem inimesi tööle võtta ja oma ettevõtte olukorda parandada mõtlen siin kas või väikeste pagaritöökodade peale, neid tunnen väga hästi ja Põllumajandusministeerium Hollandis viis läbi uuringu, kui tegemist on väikese ettevõttega, kus soovitakse koormust vähendada ja kui tõesti seda koormust natukenegi vähendatakse, siis see võib endaga kaasa tuua selle, et see pagaritöökoda võtab veel ühe inimese tööle. mis tähendab seda, et meil on rohkem töökohti. kaheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu kodanikest töötavad VKE-des ja just sealt tulebki meil härra Sarvis arvates, et siin on veel midagi ära teha. härra Sof-, proua Sovin-Feld, palun järgmisena aitäh ähm, härra Timmermans, ähm, liberaalid toetavad seda uut algatust, kus meil on ähm, komisjonis ka asepresidendid kabinet, aga mõned on öelnud, et nemad ei aktsepteeri seda süsteemi. mida teie, milline on teie võim selleks, et äh, distsiplineerida siin neid volinikke? on öeldud, et asepresidentidel ei ole tõelist äh, võimu ALDE jaoks Euroopa väärtused on ähm, prioriteediks, nii nagu ka teile, ma arvan. Euroopa peaks vastama fanaatikutele, muutma oma demokraatiat robustsemaks, vastupidavamaks. aga teie oma kirjalikus tekstis ütlete, et arvestades konstitutsioonilist ja kultuurilist mitmekesisust, kas see tähendab seda, et teie kavatsete nõus olla sellega, et põhiõigusi rikutakse, sest see on traditsioon, kas te ei pööra tähelepanu sellele, kui mõni liikmesriik tallab jalge alla demokraatia ja põhiõigused, sellepärast et see on seal traditsiooniks? aitäh! Timmermans. Thank you very much. Um, um, I love mulle meeldivad sellised äh, juhtivad küsimused, proua Infeld. lubage mul alustada teisest küsimusest, sest see on äh, tähtis küsimus. ma arvan, et ma üritan teha koostööd kõikidega Euroopas, kes toetavad põhiõiguste kaitsmist. ma sooviksin äh, välja töötada võrgustiku institutsioonidest, mis toetavad üksteist, teen koostööd Euroopa Nõukoguga inimõiguste agentuuriga, Veneetsia komisjoniga ja inimõiguste kaitsjatega vabaühendustest ja kohe kindlasti põhiõiguste osas ei saa teha kompromissi, ei ole mitte mingit äh, kultuuril põhinevat vabandust või kultuurilisi traditsioone, mistõttu võiks põhiõigusi rikkuda. iga Euroopa Liidu liikmesriik on põhiõiguste hartale alla kirjutanud, Euroopa Parlament on selle ratifitseerinud, nagu ka kõik liikmesriigid nii et ainus, mida mina saan teha, on meenutada liikmesriikidele seda kohustust, mille nad on endale võtnud ja ma kavatsen kasutada kõiki meetmeid, mis on komisjoni käes selleks, et äh, toetada nendest reeglitest kinnipidamist, mis Euroopa Liidu liikmesriigid on ise endale võtnud. nüüd äh, komisjoni ülesehitus. meie kavatseme hoolitseda selle eest, et komisjon keskendub nendele prioriteetidele, mis härra Juncker on paika pannud ja mida on läbi arutanud ja millega on millel on oma jah-sõna andnud ka selle parlamendi enamus. me keskendume kõige tähtsamatele küsimustele, millega tuleb tegeleda ja tõesti, leping on meie töö aluseks ja leping annab ka komisjoni presidendile õiguse oma komisjoni töö paika panna ja tema on seda teinud niimoodi, et meil on lihtsam prioriteetidega tegeleda ja me näitame teile, et me saame sellega hakkama. proua Zimmer, palun järgmisena. härra Timmermans, ma sain aru, et teie ei soovi olla härra Junckeri sülekoeraks. võib-olla on hea, kui te oleksite härra Junckeri vasak käsi sest siis tekiks ju võimalus, et see, mida te praegu just liikmesriikidelt nõudsite, et eh, inim- ja põhiõiguste rikkumisest ei saaks mingit traditsiooni, kasutaksite ka komisjoni puhul kriiside ohjamine, troika ja kärpepoliitika on endaga kaasa toonud inimõiguste ja Euroopa põhiõiguste harta rikkumise. kuidas te kavatsete vältida seda ja kas te üldse teete seda, et ähm, õigusloove järelmõju hinnangute puhul toodakse tulevikus välja ka need inimõiguste rikkumised ja et seda üritatakse siis ka vältida? ja kuidas te kavatsete dialoogis riiklike parlamentidega hoolitseda selle eest, et liikmesriigid on valmis osalema nendes suurtes investeerimisprogrammides, mis on välja kuulutatud? palun. Wir äh, werden diese Grundrechte verteidigen. meie kaitseme põhiõigusi nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu institutsioonides ja te võib-olla kuulsite ka äh, komisjoni presidendi Junckeri sõnavõtust, et ta kavatseb hoolitseda selle eest, et uute meetmete pool, puhul arvestatakse ka sotsiaalset mõõdet rohkem. meie jaoks on väga tähtis tagada seda, et uute meetmete sotsiaalseid äh, mõjusid arvestatakse. seda on härra Juncker lubanud ja meie kavatseme sellest ka kinni pidada mis puudutab dialoogi riiklike parlamentidega ma arvan, et me peame hoolitsema selle eest, et me leiame raha selleks, et me saaksime investeerida Euroopa majandusse. meil on vaja luua rohkem töökohti selleks, et tekiks rohkem lootust Euroopa kodanike jaoks, sest tõesti, rahvas on kriisi ajal väga palju kannatanud. ja ma usun, nii nagu härra Juncker ka vihjas, et Äh, see on seotud meie Euroopa Liidu eelarvega, riikide eelarvetega, see on seotud ka investeerimispanga investeeringutega. ma olen veendunud, et me saame selle ülesandega hakkama, sellepärast et nii nagu ka Valis Dombrovskis eile ütles, majandusel on nüüd investeeringuid vaja ja ma olen veendunud, et saame ka selle ülesandega hakkama. Herr Lambert Philippe Lambert, aitäh, mina kasutan võimalust ja kõnelen prantsuse keeles. Äh, alustaksin ühe tsitaadiga, mida omal moel tõlgendan äh, väga selge on see, et seadused äh, vabastavad ja dereguleerimine on see, mis rõhub ja see dereguleerimine valmistab meile natukene muret. mul on küsimus, mis puudutab parem õigusloomet. kõigepealt, kas te olete suurte eh, eh, ettevõtete tulumaksu harmoniseerimise vastu Euroopas? või kas te olete selle poolt, et eh, kuidas te suhtute sellesse, et hargmaised ettevõtted saavad maksustamisküsimuses käituda nii, nagu neile sobib? ning mida te arvate Äh, nendest äh, vaidluslahenduste mehhanismidest, mida me tahame praegu äh, kaubanduslepingutesse sisse panna, sest see mehhanism ju justkui soosib dereguleerimist riiklikul tasandil. härra Timmermans, ähm, aitäh, esimees. jah, me võime kõnelda ka oma regiooni kohalikku direkti, kui tahate Äh, mis puudutab nüüd äh, maksustamine äh, harmoniseerimist, siis siin on meil aluslepingutega seatud teatud piirangud. komisjon peab tegema ettepanekuid, mis tuginevad aluslepingutele ja me ei saa nendest aluslepingutest kaugemale minna. kui te tahate välja pakkuda aluslepingute muudatuse, siis on teine asi aga komisjon peab praegu tuginema nendele aluslepingutele, mis meil hetkel on Äh, nii et, et ma arvan, et äh, antud hetkel Euroopa Liidus ei ole äh, meil pädevust selles valdkonnas, millele te viitasite. mis puudutab juurdepääsu vahekohtutele, siis ma arvan, et minu kolleeg Jourova väljendus selles küsimuses väga selgelt ja ma arvan, et ka teised volinikukandidaadid, kellele te esitasite selle küsimuse me ei saa piirata Euroopa kodanike õigusi pöörduda siis kohtute poole juhul, kui on tekkinud mingid vastuolud, nii et, et mina ei näe mingit võimalust, et me nendes lepingutes, mille üle me läbirääkimisi peame, et me nende lepingutega piirame seda õigusvahenditele juurdepääsu, mis seal praegu on. Need lepingud, mis siis teiste riikidega sõlmitakse, näiteks kas või USA-ga ka, Äh, on ikkagi need, mis tuginevad konkreetselt Euroopa Liidu seadustele. aitäh ja härra Borrelli. aitäh. volinikukandidaat. Äh, te hakkate vastutama parema õigusloome ja äh, õigus- ja siseasjade koordineerimise eest me oleme väga mures eh, sellepärast, et eh, väga palju ühenduse rahast jõuab kuritegelike organisatsioonide kätesse. mida te kavatsete konkreetselt ette võtta eh, selles valdkonnas, hoolitsemaks selle eest, et Brüsselist tulev raha ei jõuaks selliste ettevõtete kaasasse, mis on kuritegelike organisatsioonide kontrolli all. härra Timmermann. see on Euroopa institutsioonide ülesanne, sellepärast et meie ju langetame otsuseid Euroopa tasandil ja need otsused mõjutavad liikmesriikides toimuvat. samas aga kui me kõneleme Äh, nendest rahalistest vahenditest, millele viitas härra Borrelli, äh, siis äh, väga suured ülesanded lasuvad ka liikmesriikide õlul. mõnikord ka selliste organite õlul, mis tegutsevad kohalikul tasandil. ma arvan, et me peame tegutsema palju ettevaatlikumalt ja äh, Äh, palju täpsemalt äh, just liikmesriikide tasandil. selleks, et äh, tõesti need rahalised vahendid kasutatakse selleks otstarbeks, milleks nad mõeldud on. seniajani oleme selle küsimusele jätnud liialt liikmesriikide otsustada. jah, liikmesriikidel on teatud ülesanded, aga ka Euroopa institutsioonidel äh, ning äh, mõlemad, äh, nii liikmesriigid kui ka Euroopa institutsioonid vastutavad äh, kodanike ees, kes maksavad makse. niisiis me peame asja uurima, sealhulgas peame kaasama ka kontrollikoja selleks, et tulevikus oleks meil parem ülevaade sellest, Äh, kuhu see raha, mis liikmesriikidesse läheb, tegelikult jõuab. Äh, proua Hübner järgmisena, volinikukandidaat, te lubasite järgmisel aastal tulla välja institutsioonide vahelise kokkuleppega parema õigusloome vallas ja võib-olla mäletate, et kahe tuhande kolmandal aastal Nõukogu parlament ja komisjon otsustasid parandada õigusloomealase tegevuse koordineerimist läbi institutsioonide vahelise kokkuleppe ja aluslepingutes on ka artikkel seitseteist, mis näeb ette õigusloomealast programmeerimist. Äh, kahjuks aga äh, komisjon ei ole eriti palju kasutanud seda institutsioonide vahelist kokkulepet. ma olen kindel, et kodanikud ootavad meilt paremat ja tõhusamat koostööd ja kui meil on sellised ühised äh, õigusloomealased programmid, äh, kui nendele viidatakse äh, institutsioonide vahelises kokkuleppes, siis me võib-olla keskenduksime ka rohkem sisule ja räägiksime vähem vormist. minu küsimus on aga selline, et kas teil on plaanis tulla välja täiesti uue institutsioonide vahelise kokkuleppega, kus see õigusloomealane programmeerimine on sees või tahate lihtsalt kaasajastada kahe tuhande kolmanda aasta institutsioonide vahelist kokkulepet, lisades sinna selle õigusloomealase programmeerimise või mõtlete veel millestki muust. Äh, kõneleja katkestatakse ja ma loodan, et te vastate poola keeles. paraku tinkuje on kõik, mis mul poola keeles välja tuleb. mul on natukene häbi, et ma ei äh, räägi poola keelt, sellepärast et ma olen selle, äh, minu isa vabastasid poolakad, aga aga nüüd vastuseks teie küsimusele. ma kavatsen äh, alustada äh, siis äh, dialoogi Euroopa Parlamendiga parema õigusloome vallas. Euroopa Parlament on selles vallas juba samme astunud, näiteks on läbi viinud omaenda mõjuhinnangu äh, Äh, see oleks äh, väga kasulik äh, ja siis peame ühiselt pöörduma veel ka nõukogu poole, sest mul on nõukogu, vaja veel väga palju veenmist teha, et nõukogu samas suunas liiguks. minu arvates on see väga oluline, et, sest praegu suudame me väga hästi alguses õigusakte kontrollida, aga kui need õigusaktid Äh, äh, jõuab siis juba menetluse käigus edasi. ma arvan, et meil on täiesti unikaalne menetlus, meil on äh, kaks lugemist, meil on parlament, meil on nõukogu ja nõnda edasi. meie süsteem on tõesti unikaalne ning see süsteem on teistsugune riiklikest süsteemidest Äh, ja me peame sellega arvestama, aga on kahtlusi selles osas, kuidas me asju teeme, kahtlusi näiteks mõjuhinnangute osas, meie ekspertrühmade koosseisu osas, äh, parlamendi osaluse kohta kõiges selles. mina tahan olla parlamendi äh, partner parema süsteemi loomisel. kui selleks on vaja kogu süsteem põhjalikult ümber teha, siis mina olen valmis seda tegema kui meil õnnestub äh, teha konkreetseid muudatusi dialoogis parlamendiga, siis selleks olen ma ka valmis, aga alustagem seda dialoogi niipea kui võimalik, et me saaksime siis oma ühised seisukohad esitada nõukogule, sest meil on vaja ka nõukogu veenda. aitäh ja nüüd äh, proua Presso äh,. äh tulevane asepresident arvestades seda, et te hakkate vastutama väga erinevate valdkondade eest ja te olete kindlasti valmis õigusloomet parandama, kuidas te siis tagate, et eh, kogu see Euroopa tuleviku teemaline arutelu eh, tagaplaanile ei jää. kui te hakkate uurima kõigi olemasolevate lepingute potentsiaali, ja siis seejärel hakata neid lepinguid läbi vaatama, kas sellest piisab? kas see on see, mida meil on vaja? kuidas me saame hoolitseda selle eest, et äh, on tagatud stabiilsus ja milline on siis täpselt see esimene samm ja milline teine samm? jah, tõesti terve rida küsimusi ühte küsimusse kokku pakitud ma arvan, et me ei ole veel ammendanud äh, Lissaboni lepingu võimalusi. on endiselt veel väga palju asju selles lepingus, mida me saame ära kasutada selleks, et oma ülesandeid äh, täita. kui me oleme kindlad, et me oleme kogu Lissaboni lepingu potentsiaali ammendanud, siis saame alustada arutelu Äh, selle üle, kas aluslepinguid tuleks läbi vaadata, aga mina ei tahaks asjadega kiirustada, antud hetkel ei ole vaja kiirustada ma olen äh, vägagi hästi kursis nende probleemidega, mis meil olid eelmisel korral, kui me üritasime aluslepingutesse suuri muutusi sisse viia. jah, me võib-olla äh, tahtsime paljut muuta, aga me ei suutnud kõiki veenda, mul on isiklikud kogemused olukorrast oma kodumaal ja see loomulikult, äh, kui me ütlesime sellele lepingule ei, siis ma olin väga kurb. aga ma arvan, et me peaksime asu-, alustama sellest, et kasutame ära olemasoleva lepi-, olemasolevate lepingute võimalusi, sest et äh, neid ikka veel on. Äh, mis puudutab nüüd fiskaalleppe integreerimist ma arvan, et äh, siin ei tohiks meil mingeid erilisi probleeme tekkida, meil ei teks, tohiks tekkida probleeme selle alus, selle aluslepingute raamistiku panemisega. küsimus on pigem selles, et kas meil on äh, vaja aluslepinguid muuta, ei. Äh, oma missioonikirjas te ütlete, et iga komisjoni ettepanek austab lähimuspõhimõtet, ütleb härra Kirkhope kas te parema õigusloome eest vastutava volinikuna võite kinnitada, et ettepanekute puhul arvestatakse ka terve mõistusega? Äh, kaine mõistus on ju see, mis peaks aitama leida äh, häid lahendusi sellistes äh, väga vastuolulistes valdkondades nagu migratsioon, julgeolek, millised ähm, konkreetsed algatused on teil plaanis taastamaks taga, tasakaalu et äh, kodanikud tunnevad, et äh, nad on tõesti kaitstud, et neil on liikumisvabadus, aga samas, et Euroopa Liit võitleb ka kuritarvitamise vastu, tagab põhiõigused, aga tagab ka äh, õigluse ja liikmesriikide süsteemidest kinnipidamised ja Yorkshire'i dialektis pole vaja vastata. ma luban, et ma ei tee seda, ütleb härra Timmermans Eh, see riik, mida teie kõige paremini tunnete, on eh, eh, terve mõistuse sünnimaa. mõnikord, kui ma jälgin poliitilisi arutlusi teie kodumaal, mul tekib küll tunne, et kas kõigil on ikka terve mõistus veel alles, aga mina olen väga pragmaatiline inimene ma ei tahaks asjale läheneda ideoloogiliselt, aga te tõstatasite ühe väga olulise küsimuse, mis eh, ilmselt on kõige keerulisem küsimus, millega parlament, liikmesriik ja komisjon järgmise paari aasta jooksul peavad tegelema meie ühiskond on äh, sattunud väga tõsise äh, ohu alla nende inimeste poolt, kes mõnikord sündisid siin, aga tahavad nüüd hävitada meie põhiväärtused. Nendele inimestele ei meeldi see, et äh, naistel on meie ühiskonnas võrdsed õigused, neile ei meeldi see, kuidas me oleme taganud võrdsed õigused seksuaalvähemustele. Neile ei meeldi see, kuidas me oma ühiskonda juhime, et meil on siin õigusriik, me peame äh, Äh, selliste välisohtude eest oma ühiskonda kaitsma ja kui me seda teeme, siis me peame hoolitsema selle eest, et me ei kahjustaks omaenda põhiõigusi. minu arvates oleks naiivne arvata, et julgeolekut on võimalik saavutada ainult põhiõigustega tegeldes. me saame kaitsta põhiõigusi ja samas äh, tagada ka selle, mida iga valitsus peab oma kodanikele tagama, nimelt julgeoleku. Äh, ma arvan, et meil on vaja dialoogi liikmesriikidega, kuidas seda kõige paremini teha, nii et, et põhiõigustest tõesti peetakse kinni, aga meie kodanikud tunnevad ennast kodus, tänavatel, tööl turvaliselt. härra Kavada järgmisena aitäh, president. ma annan teile veel ühe võimaluse kõnelda prantsuse keeles nüüd ei, meil on vaja. armastus kogu aeg kasvab, niisiis. ma räägin Euroopa aluslepingutest, sellistest asjadest nagu pressivabadus äh, Äh, ma räägin nendest aruannetest, äh, mis esitatakse valitsustes, äh, ma räägin nendest Ungari vabaühendustest, kes on saanud Norralt abi ja nüüd on nende tegevus sattunud ohtu, ma räägin Euroopa majanduspoliitikast, ma räägin sellest, kuidas Ungaris maksustatakse teiste riikide ettevõtteid, kohtusüsteem on täielikult politiseeritud minu küsimus on väga lihtne, kas te leiate, et praegune olukord Ungaris on äh, süstemaatiline Euroopa Liidu põhiõiguste rikkumine või äh, mida te äh, kavatsete teha, kas te kavatsete rakendada aluslepingute artiklit seitse? aitäh selle küsimuse eest, tegemist on küsimusega, mis tõstatub väga sageli just viimastel aastatel, kui räägitakse Ungarist ning me oleme näinud, et komisjon oma tegevusega on aidanud lahendada siis konkreetseid juhtumeid, pidades Ungariga dialoogi. ma võin teile kinnitada, et Ungari, aga kõigi teiste liikmesriikide küsimuses tahaksin pidada arutelusid, tahaksin üritada Äh, leida konkreetseid lahendusi konkreetsetele probleemidele dialoogis kõikide liikmesriikidega, keda need probleemid puudutavad, aga ma ei kõhkleks ka kasutamast kõiki neid vahendeid, mis on Euroopa Komisjoni käsutuses, selleks, et tagada äh, täielik aluslepingute rakendamine ja kõigi nende sätete rakendamine, äh, mis kõigi liikmesriikide poolt on heaks kiidetud niisiis, komisjon võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed äh, tagada äh, ter-, täies mahus äh, nende kohustuste ellurakendamine, mis tulenevad aluslepingutest ja teistest põhiõiguste alastest õigusaktidest. kõikidel Euroopa kodanikel on õigus oma õiguste teostamisele kõigis liikmesriikides, aitäh! härra Krisokoonos järgmisena. Äh, härra äh, asepresidendi kandidaat, põhiõiguste harta on oluline dokument. troika on Kreekas kehtestanud säästumeetmeid ja on väga selge, et neid põhiõigusi on seeläbi rikutud, on rikutud neid põhiõigusi, mis on kirjas põhiõiguste Äh, hartas. Ähm, äh, troika poolt äh, peale surutud säästumeetmed ei ole põhiõiguste hartaga kooskõlas ja ometigi tahab troika veelgi selliseid meetmeid kehtestada kui ma esitasin selle küsimuse volinikukandidaadile Kadaisele, siis ta ütles, et, et need Kreeka programmi alased asjad ei käi ühendusõiguse alla ja et põhiõiguste äh, Eh, kohaldamine säästuprogrammide puhul ei kehti. minu küsimus on selline, et kui komisjon on eh, troika liige, kas siis ta on kohustatud järgima põhiõiguste hartat või ei ja kas teil on eh, plaanis rakendada meetmeid, mis sunniks Kreekat kinni pidama, vabandust, komisjoni kinni pidama põhiõiguste hartast. kõigepealt tahaksin ma öelda, et kui vaatate tänast olukorda Kreekas, Äh, siis on äh, tõesti imetlusväärne, kuidas Kreeka on suutnud äh, kõige, kriisi kõige hullematest probleemidest jagu saada. näib, et see, mis Kreeka ja Troika vahel kokku lepiti, on mõjunud positiivselt Kreeka majandusele. ma ei kohku tagasi tunnistamast, et see jah, on saavutatud suurte ohvrite hinnaga, paljud kreeklased on jäänud tööta, mõnikord on kaotanud oma kodu, oma vara ja praegu on Kreekas ikka veel palju inimesi, kes kannatavad. aga eh, see plaan, mille Troika välja töötas eh, koostöös Kreeka valitsusega, tugits-, tugineb aluslepingutele ning eh, ühenduse õigusele ja äh, Kreeka riiklikele kohustustele ning eh, nagu komisjoni president Juncker ütles, eh, tulevaste meetmete puhul on oluline, et me analüüsiksime nende meetmete sotsiaalset mõju. näiteks eh, kui me räägime ka meetmetest, mida rakendatakse struktuurireformide käigus, aga mina ei saa küll öelda, et Troika või Kreeka on rikkunud põhiõigusi kehtestades või, või nõustudes äh, selle reformipaketiga. aga ma tahaksin ühe asja väga selgeks teha. harta on midagi sellist, millele kõik liikmesriigid on alla kirjutanud, nii et, et harta kehtib kõigis liikmesriikides ja kõigis, kehtib kõigi Euroopa Liidu kodanike kohta. ja härra Terik Kaab- uh,. Timmermans uh,. Uh, it... suur tänu. härra Timmermans, uh, juba on öeldud ka varem, et et äh, Euroopa jõukus äh, peaks baseeruma põhiõiguste kaitsel, kuid me teame, et mõned nendest õigustest äh, on kas unustatud või neid eiratakse. üsna tihti juhtub nii kõige olulisema õigusega, nimelt mittediskrimineerimisega ja et teinekord unustatakse ka, et inimesel on õigus oma keelt kasutada. üks Euroopa suurtest väärtustest on mitmekeelsus, kuid ähm, mida Äh, ei, äh, ei ole lubatud kõigil rääkida siin oma keelt. mina äh, liitusin eelmisel nädalal Pan Internationali keeltekomisjoniga, kus me leppida ka minu keele tunnustamisega, kuigi seda ja seda juba tõlgitakse rohkem kui seitsmekümnesse keelde. Te teate, et keele äh, õiguseid rikutakse Euroopas üsna tihti, mida te kavatsete tagada selleks, et eh, tagada õigus oma keelt kasutada kõigile Euroopas, mitte ainult kolmandatele riikidele, vaid Euroopa kodanikele. kas te kavatsete astuda vastu nendele riikidele, kes rikuvad seda õigust, sekkub? härra esimees ütleb, et me saame teie, eh, president, me saame teie küsimusest aru ja härra Timmermans. nagu ka teie, eh, armastan minagi keeli ja mitmekeelsus äh, on minule väga südamelähedane põhimõte. Äh, mul läks väga õnneks äh, selles mõttes, et ma olen üles kasvanud paljudes Euroopa riikides ja mul on olnud võimalus õppida paljusid Euroopa keeli, see on, see on suur vara minu jaoks ja oleks väga kahju, kui kahekümne, kolmekümne aasta pärast me kõik räägiksime kehva inglise keelt nii et ähm, äh, hoidkem alal enda keeli ja õppigem inglise keelt ka korralikult rääkima ja tagagem see, et äh, ka meie lapsed räägiksid keeli nii hästi kui võimalik. aga ma tean muidugi, et on probleeme vähemuskeeltega üle terve Euroopa, Euroopa Liidus, aga ka siit ka väljaspool ja ma kavatsen ähm, kava, ära kasutada juba tänaseks vastu võetud instrumente selleks, et kaitsta vähemuskeelte staatust ja vaadata, et mida oleks võimalik veel ära teha tänaste kokkulepete põhjal ma räägin siin kanalitest, nagu seda on Strasbourgi Euroopa Nõukogu Inimõiguste Komisjon ning OSCE äh, kõrgem volinik äh, vähemusrahvaste kaitseks, räägin sellistest instrumentiks nagu vist Flensburgi instituut kes tegeleb äh, vähemuste õigustega. meil on kõik need vahendid täna juba öö, äh, kättesaadaval äh, vist näiteks Strasbourgi Euroopa Nõukogu vähemuskeelte õiguste harta, kui see on selle asja nimi niimoodi, ütleb kõneleja. ma tean, kui oluline on oma keele kasutamise õigus inimese identiteediga, kui, kui oluline on keel, mida te kõnelite, osa teist suur tänu, härra Timmermans. härra Helmer nüüd ühes vähemuskeeles. härra Timmermans, ma tahaksin teada, kas te olete kursis, kui suurt viha ja vastupanu tuntakse Ühendkuningriigis Euroopa Inimõiguste Konventsiooni perverssuste vastu? terroristid, vägistajad, mõrvarid, keda me ei saa nüüd tuua kohtu ette, üsna tihti just sellepärast, et neil on õigus nii-öelda pereelule, aga see on viidud kaugemale kui para-, paroodiast näiteks üks Jamaika äh, mõrvar, kes äh, sai nelja kuu jooksul kolme naisega neli last ja samas öeldi, et teda ei tohi äh, välja anda, sellepärast ähm, et ta tuleb tagada tema pereelu ja see on kogu Euroopa kohtu ja, ja inimõiguste harta seadnud äh, su, väga suure küsimärgi alla. mida te kavatsete selle supi äh, lahendamiseks teha, kui teid ametisse nimetate ja kuidas te kavatsete kinnitada Briti kodanikele, et inimesed, kes on äh, meie ühiskondadele ohuks, saadetakse tagasi oma päritoluriiki, härra Timmermans? kui minna nüüd tagasi nende inspireerivate mõtete juurde, mis lõid äh, Euroopa Nõukogu, selle mehe juurde, kes äh, lõi Euroopa Nõukogu, kes lõi Euroopa konventsiooni, siis äh, me näeme, kui palju me oleme võlgu Winston Churchillile. tema oli see, kes oli selle mõtte taga, et peaksid olema õigused, mis on tagatud kõrgemal riigist, mida tuleb rakendada otse selle riigi kodanikele see on olnud äh, instrument, mille väärtust on raske üle hinnata. see puudutab kõikide eurooplaste õigusi ja loomulikult sellega kaasnevad ka teatud äh, negatiivsed ähm, äh, kõrvalmõjud ja kui Briti ja teised valitsused ütlevad, et me näeme, et sellel on ka puudujääke, siis see on õigustatud seisukoht ja sellest tuleks rääkida ja tuleb leida lahendused, aga lubage mul ka väga selgelt öelda olge ettevaatlikud sellega, mida te soovite. kui te tahate Euroopa Kohtu äh, ülemuslikkuse eemaldada inimõiguste küsimuses, mida tähendab see nende riikide jaoks, kus inimõigusi ei hoita alal niimoodi nagu ühes kuningriigis, kes võib-olla näevad selles mingisugust eeskuju, mis toimub praegu Ühendkuningriigis selle debati osas, et nad ei peaks enam oma riikides neid õigusi rakendama meil on kohustus kõikide kodanike suunas, kogu Euroopa äh, mandril, ka Euroopa Liidust väljaspool, me peame tagama selle, et see, mida meie teeme liikmesriikide tasandil, ei võta ära nendelt teistelt võimalust saada Äh, tagatisi inimõiguste kaitse osas, näiteks Venemaa võime siin ju näiteks tuua. Venemaa teeb äh, kohtuga koostööd täna, teeb äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogus koostööd, see on üks nendest vähestest kohtadest, kus nad õigusriigi põhimõtteid üldse tunnistavad, olgem ettevaatlikud, need probleemid, mille te õigustatult välja tõite ja need puudujäägid samuti, nendest tuleb rääkida. aitäh! härra De Graaf. härra De Graaf. härra Timmermans. neljateistkümnendal septembril saatisid saatsite te parlamenti Hollandis kirja, kus te ütlesite, et islamiriigil ei ole mingit äh, pistmist islamiga. samas on nüüd jõudnud meie luureteenistustelt Hollandis teada selle kohta, et meie džihadistid lähevad Süüriasse just nimelt äh, kantuna islami sõnumist kust siis see islamiriik saab oma toetuse, hindudelt või kristlastelt või budistidelt või kust siis, kas, kas nende juured on hinduismis, kristluses või budismis? kas olete nõus luureteenistuste tõenditega, kas te olete seisukohal, et islamiriik IS öö, ähm, saab Euroopast oma, värbab Euroopast oma liikmeid, näiteks Saksamaalt on väga palju džihadiste läinud, kas ei ole ohuks teie meelest Hollandi julgeolekule ja kuidas te kavatsete härra Afomokolose ja teistega koostööd teha selleks, et panna piir sellele väljavoolule? suur tänu praegu käivad tohutud äh, võitlused äh, Kobani linnas Türgi piiri ääres, äh, inimesed hukkuvad IS kui nii-öelda sõdurite läbi. tegemist on moslemitega, on naeruväärne öelda, et islamiriik on äh, islami sümbol, kui me kõike lööme ühe hoobiga, siis te äh, solvate sellega miljoneid inimesi maailmas. mina katoliiklasena ei taha küll vastutada selle eest, mida äh, Hispaania inkvisitsioon aastasadu tagasi tegi. see oleks võrdlus, mis, mis minu meelest ei oleks kohane. nii et ähm, kui me vaatame nihilistlikke äärmuslaste Äh, salaorganisatsioonide mõju, näiteks nagu seda on Islamiriik, siis ainus viis, äh, kuidas nendele vastata, on meie väärtuste põhjal. meie väärtused, äh, mis juurduvad kristlikus pärandis ja neid väärtuseid jagab peaaegu terve maailm, sealhulgas ka moslemi kogukonnad ja selles mõttes me oleme liitlased, meil on teineteist vaja, me peame koostööd tegema. me ei tohi Äh, laskuda äh, religioosse sõja terminoloogiasse, see on ainus viis, kuidas me saame väärikalt ühiskondadena käituda. Euroopa väärtused põhimõtteliselt ju ongi just nimelt see mitmekesisuse austamine, usuvabaduse kaitse ning väga palju inimelusid nõudnud väärtuste edasikandmine, suur tänu! härra Svoboda. suur tänu, härra Timmermans. mul on teile kaks küsimust. kõigepealt rahvusva-, äh, institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome osas, kas te olete juba valmis sellel aastal läbirääkimisi avama, mitte järgmisel aastal, nii nagu te oma kirjalikes äh, vastutes ütlesite, selleks, et ähm, see institutsionaalne leping vastaks äh, Lissaboni lepingu poolt loodud keskkonnale, see on meie meelest kiireloomuline küsimus. teine küsimus, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja rakendusakte teie kirjalikes vastutes äh, ei ole väga palju suurt, väga palju lootust parlamendi mm, küsimustele vastuse saamiseks, kuidas komisjon kavatseb äh, rakendada aluslepingut, kui ta õigusloomet äh, esitab ja milliseid konkreetseid samme lisaks üldasjade nõukogu asjadele kavatsete te teha selleks, et tagada mm, äh, edusammud? suur tänu, härra Timmermans. kõigepealt äh, Teie esimene küsimus, et kas ma olen valmis parlamendiga läbirääkimisi alustama äh, institutsioonide vahelise kokkuleppe osas parema õigusloome kontekstis äh, varem, mitte hiljem ma viitasin järgmisele aastale oma kirjalikes vastustes sellepärast et kõigepealt äh, komisjoni president juncker on öelnud, et me peame arvestama sellega, et kõigepealt tuleb teha analüüs olemasoleva seadusandluse kohta. aga kui parlament soovib alustada varem, siis loomulikult olen selleks valmis, ma olen nõus teiega, et asi on kiireloomuline. ja kui parlament tahab pigem varem kui hilja selle asjaga pihta hakata, siis loomulikult nüüd delegeeritud õigusaktid ja rakendus öö, aktid, Jo Lainen istub siin saalis minu eesotse, mulle veel tuleb meelde siis, kui Lissaboni lepingut koostati, et et eraldati äh, artiklid kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks teineteisest ja tegelikult paberi peal on see täna ka veel loogiline, aga ma saan aru äh, parlamendist, et äh, see valik ühe või teise kasuks mõjutab parlamendi rolli, ma saan sellest täiesti aru. ja ainus viis, kuidas komisjon siin saab käituda, ja vastupidi, on see, et öö, äh, öö, äh, et tuleb kuidagi vältida huvide konflikti, see huvide konflikt tekib niikuinii, see, sellepärast et äh, kui komisjon valib ühe, siis on selle vastu nõukogu ja vastupidi. komisjon saab läheneda väga ratsionaalselt ja objektiivselt nendele kriteeriumitele, mida me kasutame. kohus ei ole meid eriti aidanud Nad on põhimõtteliselt öelnud, et äh, saage ise kord majja, ma ei taha siin alahinnata kohtu olulisust, aga vähemalt tundub, et see on see suund, mis on antud ja mina kavatsen alati lähtuda sellest, et meil on kriteeriumid, mida tuleb kasutada objektiivselt selleks, et otsustada, kas tegelikult tegemist on delegeeritud õigusaktiga või rakendusaktiga. Silva Pereira, palun. suur tänu, härra president austatud äh, volinikukandidaat, minul oleks selle järgmine küsimus. tahaksin rääkida sellest, milline on äh, majandushalduspaketi institutsionaalne mõju ja kuidas äh, ehitatakse meil praegu üles majandus- ja rahaliitu. Te saatsite meile oma kirjalikud vastused ja te ütlete nendes vastustes väga selgelt, et äh, meil ei ole vaja paralleelseid institutsioone hakata looma euroala jaoks ja et institutsioonide paljunemisele tuleb panna piir. kas see tähendab siis et te olete arvamusel, et äh, euroala parlamendi loomine on äh, asi, mida teie ei toetaks? just täpselt, ütleb härra Timmermann, mis ma, kas võib, et ma vastan ainult paari sekundiga, mul ei ole rohkem midagi öelda, nii on. suurepärane. härra Ujaštovski, suur tänu. kaks küsimust, kõigepealt te äh, rääkisite paremast äh, õigusloomest, kas te tooksite näiteid nende ettepanekute osas, mis tuleks tagasi võtta, sest et neid on, mis lähevad vastu Euroopa äritegevuse huvidele. ja teine küsimus Euroopa kodanikualgatust, rääkisite sellest äh, kiidusõnadega äh,. meie jaoks on see üks kõige olulisemaid algatusi. on esitatud One of Us, üks meie seast algatus, kuhu on kogutud üle kahe miljoni allkirja ja see puudutab ühte kõige olulisemat põhiõigust, õigust elule. komisjon lükkas selle aga tagasi. Teie ütlesite, et Euroopa Komisjon ei peaks olema kuiv oma otsustes ja peaks kindlasti kõiki kodanikke äh, ja kodanikualgatusi pigem siis austusega äh, käsitlema, kas te olete tulevikus avatum nende suhtes? härra Timmermans. kõigepealt teie esimene küsimus. üks kõige suuremaid äh, lööke Euroopa Liidu usaldusväärsusele viimase aasta jooksul oli, tuli tegelikult ühest väga väikesest asjast. nimelt need äh, õlipudelit äh, restoranides, aga see andis tohutu löögi Euroopa Liidu mainele, et me ole, et Euroopa Liit on suur ja ajab nonsensit. ma ei taha selliseid algatusi enam näha. aga kui meil õnnestub muuta seda, kuidas me algatustele läheneme, kuida-, läheneme, kuidas me seaduseid äh, koostame, kui me suudame tagada see, et kõik, kes töötavad äh, meie institutsioonides, parlamentis, komisjonis, ekspertgruppides, äh, lähtuksid härra Kirkhopi sõnade järgi talupoja mõistusest. et nad äh, intuitiivselt tunneksid ära, et see on nonsenss, kui, kui midagi nonsenslikku esitatakse. ja minu ettepanek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 millega esitatakse ettepanekuid komisjoni struktuurides, kuidas nad üldse arenevad ja jõuavad siis parlamendile ja sellel on tohutud tagajärjed äh, muidugi sellele, kuidas me oma tööd korraldame, kuidas me äh, korraldame selle, kes osaleb meie töös, aga sellel on potentsiaalselt muidugi väga suured äh, positiivsed mõjud Euroopa kodanikele. mis puudutab Euroopa kodanikualgatust, Euroopa Komisjonil oli täiesti õigus juriidiliselt reageerida nii, nagu nad reageerisid Äh, sellele algatusele, millest te rääkisite. minu meelest Euroopa Komisjon oli äh,, käitus täpselt nii, nagu alusleping ette näeb, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks sellest et me ei peaks rääkima sellest poliitilisel tasandil ja komisjon peakski seda võimalust ära kasutama poliitiliseks aruteluks nende inimestega, kes selle algatuse kõigepealt esitasid. ja loomulikult kaasama ka Euroopa Parlamendi. suur tänu proua Kriisbeck. suur tänu äh,, härra asepresidendi kandidaat. Te olete äh, pragmaatik äh, ja äh, Euroopa Parlamendi partner nõukogu vastu, nõukogu vastu ja te ütlete, et te kasutate ära kõik meetmed, mis meil on selles osas. nüüd Ungari küsimus et kas on ära kasutatud kõiki aluslepingu sätteid ja põhiõiguste alaseid lepinguid, tuleksin tagasi võib-olla natukene mineviku juurde. kui te olite välisasjade minister äh, oma riigis, olite te vastu igasugustele sanktsioonidele nõukogus Ungari vastu? kuidas on teie seisukoht täna ja teine küsimus, äh, mul on väga hea meel, et te ütlesite selle et äh, kõikides liikmesriikides tuleb tagada autoriõiguse sätted, aga see ei ole tagatud ainult si-, see ei ole tagatud seni, kuni meil ei ole indikaatoreid. kuidas te kavatsete välja arendada süst-, süsteemsema lähenemise ja kuidas kavatsete rakendada artiklit seitset, et need oleksid indikaatorid, mis oleksid operatiivsed kõikides liikmesriikides, sõkub härra president, ja kuidas te kavatsete tagada selle, et põhiõiguste hartat rakendatakse igal pool, härra Timmermans, kõigepealt olen ma seisukohal, et kõikides liikmesriikides on põhiõigustega teinekord aeg-ajalt probleeme. mitte keegi ei ole kaitstud selle eest. me oleme kõik äh, sellega kokku puutunud, äh, kõigi meie jaoks on vaja, et komisjonis, äh, nõukogus, kõikides ametites, kes põhiõiguste kaitsega tegelevad, seiraksid olukorda kõikides liikmesriikides. kõik liikmesriigid on selle seire sihtmärkideks. Ungari osas ma ütlesin juba teie kolleegile vastuseks, et ma arvan, et äh, me peame pihta hakkama dialoogist. me peame tegema nii, nagu komisjon tegigi. Äh, lahendama tuleb hakata konkreetseid probleeme. komisjonil õnnestus lahendada konkreetsed probleemid Ungaris. Äh, e-, see ei ole selle loo lõpp loomulikult ja ma ütlesin seda ka varem ja kordan, et ma kavatsen ära kasutada kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses, kui mõni liikmesriik oma seadusandlust, oma lähenemist ei muuda, juhul kui nad on Euroopa normatiividele vastu käitunud. nüüd, mis puudutab indikaatorite kujundamist kõikides liikmesriikides, ma tahaksin alustada sellest iga-aastasest kollokviumist, millest ma rääkisin Äh, ma tahaksin ähm, saada pildi sellest, mida teevad kõik äh, institutsioonid, kes selle asjadega tegelevad. meil on tohutu ekspert, äh, teadmiste pagas, analüüsipagas, mida praegu täna ähm, komisjon ei saa kasutada või parlament ei saa kasutada. nii et esimene samm oleks vaadata seda, mis on tänaseks juba olemas kui tuleb teha siis järeldused, sellest ei piisa, siis ma olen valmis tegema ettepanekuid aga praegu tuleb kõigepealt teha äh, analüüs, äh, kaardistada olukordi ja siis läheme edasi. aitäh, härra Timmermans, härra De Jong, palun järgmisena, aitäh, härra esimees, härra Timmermans kui minu kolleeg proua Zimmer teile küsimuse helistas, siis te ütlesite, et parem õigusloome tähendab teie jaoks seda, et arvestate ka sotsiaalsete mõjudega see kõlab kõik väga hästi, aga kui me kui tõstatati siin vaesuse äh, küsimus, äh, siis te enam nii selgesõnaline polnud. kas te kinnitate, et te teete kõik endast oleneva selleks, et mitte ainult liikmesriigid, vaid ka Euroopa Liit Euroopa Nõukogu sotsiaalhartaga liituks? ja teiseks ja nüüd tulen tagasi selle küsimuse juurde, mida arutati eile Euroopa Kontrollikojas, nimelt see puudutab Euroopa programmi vaesusevastaseks võitluseks aastani kaks tuhat kakskümmend. kas teie kavatsete selle programmiga oma parema õigusloome programmi sisse kirjutada? Eh, eh, aitäh. praegusel hetkel ootame me Euroopa Kohtu Liidu arvamust Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kohta. kui see arvamus meile edastatakse, üritan võimalikult kiiresti hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit liituks Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga see tähendab seda, et ka Euroopa institutsioonidele pannakse peale need reeglid, mis on Euroopa inimõiguste konventsioonis kirjas. on tõesti viimane aeg, et see nüüd juhtuks. nüüd Euroopa sotsiaalharta. siin tuleb mul äh, ausalt tunnistada, et ma ei tea täpselt, millise tee kasuks otsustab siin Euroopa Komisjon ja kuidas on see võimalik, arvestades neid sätteid, mis on lepingus komisjoni kohta kirja pandud. aga olen juba praegu valmis teile lubama, et ma isiklikult tegelen selle küsimusega ja ma tahan ka analüüsida seda, mil määral Euroopa Liit või Euroopa Komisjon selles küsimuses saab Euroopa Nõukogu sotsiaalharta üle võtta. ma päris täpselt õiguslikku mõju ei tea ja seetõttu ei oska ma selle kohta rohkem öelda. mis puudutab Euroopa äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta sotsiaalseid eesmärke, siis see on osa meie poliitikatest osa meie poliitika kujundamisest, osa Junckeri komisjoni poliitikast. ja otse loomulikult räägime me sellest veel ka Euroopa Parlamendiga. aitäh, järgmisena proua Sargentini, palun. aitäh, härra esimees. ma tahaksin tagasi tulla selle küsimuse juurde, kus räägiti põhiõigustest ja Ungarist. proua Kriisbecki küsimus oli see. Te ütlesite, et meil on vaja dialoogi, jah dialoog ei tee paha, mitte kunagi, aga Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on juba paar aastat pidanud dialoogi Ungariga ja sinna juurde lisandub veel ka see, et Euroopa Parlament ühes oma raportis ütles, et meil on vaja kolmepoolseid läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga ja toona olite te Hollandi valitsuse liige ning ütlesite, et seda ei ole vaja teha, sellepärast et äh, olukord Ungaris ei ole läinud nii kaugele, et me peaksime mõtlema sanktsioonide peale. kaks kuud tagasi Ungari äh, president Viktor Orban, Ungari peaminister Orban ütles, et ta soovib äh, teistsugust riiki ja võrdles Ungarit Hiina ja äh, Venemaaga. kas teie ei leia, et tegemist on siin siiski ilmselge süstemaatilise ohuga? meil tuleb õigusriigi põhimõtteid kaitsta, kas me ei peaks nüüd midagi ette võtma, kas Euroopa Komisjon ei peaks midagi ette võtma, sest teie ju toona ütlesite ja ka nüüd ütlesite, et peate kinni õigusriigi põhimõtetest. Als ik op alle elementen in een politieke toespraak van Viktor Orbán. Uh kui ma peaksin rääkima Viktor Orbani kõne kõikidest aspektidest, siis läheks mitu päeva aega, nii et seda ma ei tee. aga meil tuleb äh, seda tõesti tõsiselt vaadata ja õppisin Max van der Stuhlilt oma poliitiliselt isalt, et millised on seaduslikud äh, sätted, millised seadused kehtivad, äh, kuidas käitub riik oma kodanikega. see kõik tuleb paberile kirja panna ja seda tuleb kontrollida, tuleb vaadata, kas see on vastuolus Euroopa reeglitega. kui teie nüüd otsustate, et minust saab komisjoni asepresident, juhul kui te seda teete, siis ma muidugi alustan selle tööga otsekohe teen seda kõikide liikmesriikidega. Ungari on Euroopa Liidu liikmesriik ja seega saab seda kõike teha dialoogi vormis. ma koos kolme välisministriga tegin algatuse selle kohta, et ka nõukogus räägitaks poliitiliselt inimõigustest. nõukogul seda poliitilist meedet ei ole, aga neli liikmesriiki on nüüd otsustanud, et me alustame selle protsessiga nagu juba öeldud, meil on kõigepealt vaja dialoogi ja ma ei kõhkle hetkegi, kui ma näen, et tulemusi ei ole. kui tulemusi ei ole, tuleb meil leida uued meetmed. me võime siin kasutada lepingu rikkumismenetlust või ka artiklit seitse, ükskõik mida parasjagu vaja on. nagu öeldud, ma ei kõhkle, ma ei kohku tagasi, kui on vaja samme ette võtta, sest viimase kümne aasta jooksul olen tihti olnud ärritunud selle peale, et Euroopa Liit võib olla väga jäärapäine ja öelda palju nende riikide kohta, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga kui me räägime iseenda olukorrast, siis äkitselt panevad kõik suu lukku. ja ma arvan, et siin tuleb tõesti Euroopa Parlamendiga koostööd teha ja komisjon peab selles osas olukorda muutma. aitäh, härra Helmer, palun järgmisena härra Timmermans, ma mõtlen, et kas te oleksite minuga nõus selles osas, et Euroopa vahistamismäärus toob endaga kaasa väga palju ebaõiglust. põhimõtteliselt pööratakse pea peale põhilised põhimõtted, mida on olnud tagatud Briti kodanikele juba alg-, äh, sajandeid ma tegelesin ühe juhtumiga, kus minu valimisringkonnas kaks inimest saadeti teise liikmesriiki, neid hoiti kolm kuud kinni väga halbades tingimustes ja selle aja jooksul ei teadnud nad, millal toimub kohtumenetlus, neil ei olnud alati tagatud tõlged, nad ei teadnud, kas neile tagatakse tõlge ja nad ei teadnud ka, milliseid äh, trahve neil tuleb maksta. ja, ja see kõik põhines äh, Ehm, kõigest süüdistus on, mida kunagi kinnitatud ja tegemist oli täiesti eh, õigusetu, alusetu ohuga nende eluga. iga Briti kodaniku võib viia mõne teise liikmesriigi territooriumile, ilma et keegi saaks seda kontrollida, mida teie kavatsete teha selleks, et see ebaõiglus lõpetada? Thank you for your, for your second question um, aitäh teie teise küsimuse eest. see oli tegelikult nüüd nagu peegelpilt teie eelmisest küsimusest, kus te ütlesite, et, et me anname kodanikele teie riigis liiga palju õigusi ja nüüd te ütlete, et nüüd te ei saa piisavalt õigusi. on nii? Euroopa vahistamismäärus on edukas kui me soovime võidelda kuritegevuse vastu kogu Euroopa territooriumil, siis meil on vaja vahistamismäärust ja on täiesti ilmselge, et meil on vaja kindlaid õiguslikke tagatisi ja inimõigustest kinnipidamist ka nende puhul, keda on Euroopa vahistamismäärusega vahi alla võetud. ma ei saa nüüd hakata siin rääkima teie juhtumi äh, Ehm, üksikasju, see, kuidas ta neid esitas, see on tõesti õudne, aga mina ei saa siin hinnata seda üksikut kaasust, kuid arvestades neid ohtusid, mis meie pea kohal on, arvestades kuri, organiseeritud kuritegevuse võimekust nii üleilmsel kui ka Euroopa tasandil tegutseda kuritegevuse vastasel võitluse jaoks on meil vaja Euroopa vahistamismäärust ja minu jaoks on see meie koostöö üks suuremaid ja viljakamaid samme. härra Le Breton. härra Le Breton. härra Timmermans, äh, president Juncker on nimetanud teid oma paremaks käeks ja seega te olete justkui supervolinik, kellel on vetoõigus teiste volinike algatuste üle Eh, selle ootamatu eh, edutamise, võlgnete sellele, eh, mida, sellega on seotud see vastuseis, mida paljud riigid, sealhulgas ka Prantsusmaa, Euroopa Liidu vastu üles näitavad. Teie ärgem, ärgem unustagem seda, et endine, praegune kom uus komisjoni president on see, kes kunagi juhtis finantsparadiisi. härra Zimmermann Eh, see eh, ülesanne, mis teile on seatud, ei leia, leia toetajaid, kuidas eh, te tahate lähimuspõhimõtet ümber korrata, kuidas te tahate vabastada Euroopa Liidu säästumeetmete diktatuurist ja kuidas tahate kaitsta põhiõigusi, kaitstes näiteks Äh, seksuaalvähemusi äh, ja samas aga paljud inimesed muude poliitikate puudumisel kannatavad. Euh, äh, ja ma ei saanud aru, milles see küsimus täpselt seisnes, aga ma vastan teile siiski. kui te leiate, et see, mida ma teen järgmise viie aasta jooksul on mõttetu, kui parlament mulle üldse annab võimaluse midagi teha, siis äh, Äh, kui ma mõtlen Euroopale, milline ta oli minu vanavanemate ja isegi minu vanemate ajal, kui ma mõtlen oma pereliikmetele, kes ei saanud äh, äh, äh, oma seksuaalset sättumust väljendada, äh, kui, kui idioot, kes ei saanud tänaval jalutada, sest idiootlikud paremäärmuslased oleks nad läbi peksnud kui ma näen, et äh, enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides täna on isegi samasoolistel õigus abielluda, siis minu arvates on see äh, inimõiguste kultuuri väljendus, see kultuur on oma olemuselt euroopalik, äh, see on seotud Prantsuse revolutsiooni tulemustega, see tugineb just äh, nendele alustele, mis pandi äh, Prantsusmaale inimõigused kõigile meestele, naistele. Äh, ja need tulevad Jean Jaurésist, sellest vaprast mehest, sada aastat tagasi natsionalistid tapsid. Prantsusmaa peaks olema uhke selliste üle Äh, selliste inimeste üle ja ei peaks äh, võitlema selle vastu, mis me praegu oleme. Ähm, mina olen uhke selle üle, mis, äh, mis meist on saanud ja teie peaksite ka olema. härra De Lange. proua De Lange, palun, proua De Lange. Weten nog steeds inderdaad no, uh, is dat zo uh.... minu teada olen ma jah veel naisterahvas. jah ma räägin täna oma emakeelt, sest see kõlab väga hästi. ikka ja jälle öeldakse, et need kuulamised on alati parteipoliitilised. mina ei ole teiega samast äh, parteiperekonnast, aga ma loodan, et äh, te olete edukas sest äh, kodanikel ei ole usaldusväärsust Euroopasse ja äh, usaldusväärsust on võimalik taastada ainult siis, kui ise usud sellesse projekti, millega sa tegeled. ja teie peate tõesti hoolitsema sellest, et komisjon keskendub tõesti põhilistele küsimustele, majanduskasv, energiaküsimused ja nii edasi me nägime täna siin, et te olete sarmikas meesterahvas, oskate palju keeli ja tõesti olete siin juba väga palju boonuspunkte kolleegidelt saanud. aga kui me räägime üksikasjadest, konfliktsetest küsimustest, probleemidest, kui te leiate, et tekstides on probleeme näiteks, kas te siis äh, olete valmis ka neid vigu parandama ja soovin teile veel kord edu! Mijn eerste opdracht is er om natuurlijk ervoor te zorgen. aitäh, minu esmaseks ülesandeks on muidugi hoolitseda selle eest, et iga volinik paneb oma töö aluseks parema õigusloome, sest kui iga volinik pöörab tähelepanu sellele, et meie õigusloome oleks parem, siis ainult siis saab komisjon töötada edukalt see ei saa toimida siis, kui te arvate, et ma olen seal komisjonis nagu mingi politsei vahikoer, mis sunnib äh, kolleege tegema midagi, mida nad ei soovi teha. peame hoolitsema selle eest, et igaüks saab aru, et me oleme kõik edukad, kui meil on vähem reegleid kui meil ei ole reegleid, mida pole vaja, me peame keskenduma sellele, mis on Euroopa jaoks tähtis. Euroopa Komisjoni ülesehituse puhul mängib kollegiaalsus väga tähtsat rolli ja komisjoni presidendil on õigus paika panna kolleegiumi tegevuskava ning koos teiste asepresidentidega komisjoni president äh, analüüsib seda, mida veel tegevuskavasse lisada või mida sealt maha võtta. ja äh, samamoodi mõeldakse ka nende meetmete peale üheskoos, mida öö, sisse viia eesmärkide saavutamiseks. sama kehtib ka vetode kohta. veto puhul peab ka alati mõtlema selle peale, kas vetoga ähvardamine üleüldse mõistlik on. Te kindlasti teate, et ma olin liige kahes koalitsioonivalitsuses ja ka Hollandi valitsuses tehakse otsuseid niimoodi, et enamus otsustab. meil oli kaks äh, valitsust, koalitsioonivalitsust, kus me kunagi aga ei hääletanud, sest me lihtsalt üritasime enne kokkuleppele jõuda. ja ma kujutan endale ette, et ka tulevane komisjoni kolleegium töötab samamoodi, et kõik teevad koostööd nii, et äh, oleks võimalik äh, saavutada seda, mida härra Juncker oma tegevuskava kirja on pannud. aitäh ja härra Lainel, palun järgmisena kallis Franz Timmermann, te sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite, et need kuulamised on Euroopa demokraatia tähetunniks. ka enne eelmisi Euroopa Parlamendi valimisi ähm, parteide esinumbrid olid Euroopa demokraatia tähetunniks kahjuks mitte küll kõikidest liikmesriikidest ei olnud meil neid äh, esinumbreid. mida teie teeksite selleks, et meil oleks veelgi rohkem neid esinumbreid ja kas me saaksime teiega üheskoos Euroopa Parlamendi valimisõigust äh, muuta? Euroopa Parlamendil äh, ei ole veel väga palju õigusi või kõiki õigusi, näiteks seaduste algatamise algatus on ainult Euroopa Komisjonile kuidas te kavatsete seda olukorda parandada, et ka parlament saaks rohkem kaasa rääkida, näiteks te ütlesite, et te kavatsete kodanikualgatust tugevdada, aga kuidas te saaksite ka parlamendi algatusi paremini arvesse võtta? aitäh ja härra Timmermans, palun! väga palju võib rääkida esinumbritest valimistel ja ma ka presidendiga arutasin seda küsimust. ühte tean väga hästi ilma esinumbriteta ei oleks see komisjoni kolleegium sündinud selles parlamendis. tegemist on esimese korraga, kus Euroopa Parlament ja parteid panid paika selle, kellest saab komisjoni president ja ma leian, et tegemist on demokraatliku uuendusega, mida me nägime nüüd esimest korda ja te teate, härra Lainen, kuidas see on, kui asi on juba ükskord niimoodi toimunud, siis seda ei ole võimalik enam tagasi võtta jah, mul on küll võib-olla natukene kõhklusi esinumbrite demokraatlike mõjude kohta, et ei olnud nii, et rohkem inimesi oleks läinud valima, aga see, kuidas meie nüüd omavahel suhtleme, sellele oli esinumbritel väga suur mõju ja see on tähtis kas see nüüd toob endaga kaasa ka selle, et meil on Euroopa tasandil Euroopa Parlamendi valimisõigus paika pandud, siis ma ei usu, et Euroopa Komisjon selle algatuse teeb. ma arvan, et see on pigem võib-olla parlamendi ülesanne või veelgi rohkem liikmesriikide ülesanne. praegune leping vähemalt seda ette ei näe artikkel kakssada kakskümmend viis, te küsisite, kuidas komisjon reageerib äh, Euroopa Parlamendi ettepanekutele sellest valdkonnast. ma ei tea päris täpselt, aga teie ütlesite, et äh, vastused on tihti väga napisõnalised. me vaatame, äkki komisjon saaks teatisega vastata teie ettepanekutele, siis te saaksite võib-olla sisukama vastuse, ma ei tea, kas see aitab, aga äkki oleks tegemist menetlusega, mis aitaks selles küsimuses edasi minna, aitäh! Euroopa Parlamendil on õigus teha ettepanekuid Euroopa Parlamendi valimiste osas, härra Lainen. härra Timmermansi oleme ka teise usku pööranud just praegu, nii et võib-olla saame selle juurde tagasi tulla. härra Skripek, palun järgmisena. istun siin, härra Timmermans, mul on küsimus oma valijatelt ja kristlikku liikumiselt. kodanikualgatus viidi sisse kui uus meede selleks, et kodanikud saaksid osaleda Euroopa otsustusprotsessis. tegelikkuses aga me näeme, et see on läbi kukkunud. Teie just ütlesite, et komisjonil oli õigus üks algatus tagasi, äh, üks meist algatus tagasi lüüa. komisjon kohus vaatas üle, kas komisjonil oli õigus seda teha. miks nad seda tegid, sest te just praegusel hetkel ütlesite, et see oli vajalik. mida teie kavatsete ette võtta üks meiest algatuse huvides? That... Euroopa kodanikualgatuse mõtteks ongi see, et saab komisjonilt paluda ettepaneku tegemist ja see algatus, millest teie räägite, seal ei palutud komisjonil teha ettepanekut, mis oleks komisjoni pädevuses ja sellepärast komisjon pidi vastama nii, nagu ta vastas sellele algatusele kodanikualgatus ei kuku läbi, kui komisjon vastab sellele nii, nagu leping ette näeb. ja tore on ju see, et inimesed tulevad kokku ja räägivad küsimused, mille osas on neil tugevad tunded ja mina leian, et kui otsus on vastu võetud ja kui komisjon saab öelda äh, juriidilisel põhjustel ei, siiski komisjon ja parlament võivad selles küsimuses pidada arutelusid nende inimestega, kes on selle algatuse taga ma arvan, et me peaksime kasutama seda võimalust tulevikus rohkem. aga ma tahan veel kord toonitada, et Euroopa kodanikualgatus, nii nagu see on Lissaboni lepingusse kirja pandud, ütleb täiesti selgelt, et äh, algatusega võib paluda komisjonilt teha ettepanekut, aga see peab põhinema õigusliku raamistikus äh, milles tegutseb komisjon ja vastavalt sellele, mis on ka lepingu artiklites kirjas. aitäh, härra Timmermans, härra Köörens, palun järgmisena. aitäh. ja mis puudutab äh, euroala välisesindust, siis äh, härra Timmermann et äh, te olete korduvalt rõhutanud, et väga paljud liikmesriigid ei taha sellele ühisele teele asuda Äh, kuidas te kavatsete euroala välisesindusi tugevdada ja lõpetuseks äh, äh, sortima iseseisvusreferendumi tulemused Äh, võimaldavad teil kõrvale põigelda ja äh, vältida siis, mis saab siis, kui mõni piirkond tahab Euroopa äh, Liidust lahtu, lahku lüüa, pidades aga silmas eelseisvad Suurbritannias toimuvad referendumid. kas ei oleks mõistlik sellele teemale mõelda ja mitte hakata olukorda hindama alles siis, kui see lahkulöömine on juba käes nii-öelda Äh, mis puudutab äh, välisesindusi, äh, ähm, meie välisesin-, euroala välisesindamist, siis paljudel liitme, liikmesriikidel, kellel on näiteks ka oma raha, on oma esindus rahvusvahelistes voorustes ja seal Äh, nad siis äh, suhtlevad ka nende liikmesriik, nende riikidega, kes asuvad üleüldse väljaspool Euroopa Liitu. Äh, lisaks sellele me võime ju küsida, et kas siis, kui me seda süsteemi muudame, kui me näiteks kogu euroala jaoks ühe välisesindaja kehtestame, koha sisse seame, siis ju vähendatakse Euroopa Liidu mõju rahvusvahelistes organisatsioonides. nii et, et mina Äh, toetan pragmaatilist lähenemist. aga sedamööda, kuidas äh, euroala äh, laieneb, kuidas, kui sellega liitub peaaegu kogu liikmesriik, kõik liik-, kui sellega liituvad peaaegu kõik liikmesriigid, siis jah, võib-olla tõesti see küsimus tõstatub. ma tean, et Euroopa Liit millalgi peab sellele küsimusele vastama. mis puudutab äh, Äh, õigust Euroopa Liidust lahku lüüa, äh, siis äh, see õigus on kirjas Lissaboni lepingus. Euroopa Liit ei ole vangla. kui liikmesriik leiab, et en-, tema huvides on Euroopa Liidust lahkuda, siis noh, mis siis ikka me ei saa siin öelda, kas see Äh, asi on mõistlik või põhjendatud, aga ma ütlen, et äh, kõigil liikmesriikidel on õigus Euroopa Liidust lahkuda, Euroopa Liit ei ole vangla. proua Spinelli järgmisena. Eh, aitäh, härra Timmermans. ma tulen selle juurde, mida küsisid kaks Kreeka kolleegi, sest äh, minu arvates teie vastus ei olnud piisav nendele küsimustele. ma saan aru, et teil on vaja aega selleks, et äh, mõelda Euroopa Liidu sotsiaalhartaga liitumise peale, aga liiga palju aega teil selleks ei ole, sellepärast et väga paljudes riikides on töövõtjate õigused, eriti töökohal, ohus ja teie tõesti leidsite, et troika poliitikal oli positiivne mõju Kreekale. ja ka põhiõiguste puhul on täiesti vastuolus see, mida te ütlesite. troika tegevuskava põhines äh, ühenduse õigusel ja sinna juurde tuleb see, mida ütles härra Kadainen, et põhiõigused nende memorandumite puhul ei kehti, nii et kuidas te nüüd seda kõike põhjendate? härra Timmermans, võib-olla ütlen teile kõigepealt, et minu jaoks on nimi Spirelli, Spinelli tõesti suureks inspiratsiooniallikaks, sest mul poisikesena oli võimalik temaga tutvuda ja ma ei unusta seda isiksust mitte kunagi. inimene, kes on üks Euroopa rajajaid ja kes mängis väga tähtsat rolli Euroopa ühendamisel. mis nüüd puudutab äh, põhiõiguste rakendamist, ja inimõiguste kaitset, sest see ei ole üldse raske. siin kehtib Euroopa õigustik. Euroopa institutsioonide töö jaoks tähendab see seda, et neil on õigus, et nad peavad kinni pidama nendest õigustest, mis on lepingutes kirjas. ma ei näe siin mitte mingit teistsugust tõlgendamisvõimalust Euroopa Liidu institutsioonide töö jaoks. mis puudutab nüüd Kreekat, mina olen veendunud, et äh, nende meetmete sotsiaalsed mõjud olid tõesti väga rasked. riik kannatab palju, me oleme kõik seda näinud, kõik need kreeklased, kes kaotasid oma töökoha ja kes ei ole võimelised enam edasi elama ilma perekondade toetuseta, nii et tegelikult eh, me näeme seda olukorda täiesti ühtemoodi, sest ka mina näen nende reformide sotsiaalset mõju, aga need reformid olid vajalikud. tegemist ei olnud reformidega, mida Troika ja Kreeka viisid läbi sellepärast, et nad tahtsid rahvast kahjustada. ei, ei, nad tegid neid reforme sellepärast, et Kreeka olukord oli majanduslikus mõistes täiesti õudses olukorras, need reformid olid vajalikud ja sellepärast näeme nüüd ka nüüd esimesi positiivseid samme. proua Turo, palun järgmisena, härra Turo siiski. härra Timmermans, Euroopa eh, oma suhetes eh, kodanikega on halvas seisus, ma istun siin eh, Ähm, äh, lop-, äh, kas äh, te ei tunde, kas teile ei tundu, et kodanike usaldus on võimalik tagasi saada eeskujulikult käitudes? härra Juncker on andnud teile ülesande koordineerida uue komisjoni tegevust läbipaistvuste küsimuses ja loomulikult ka huvide konflikti küsimus kuulub sellesse valdkonda Äh, volinike äh, äh, käitumiskoodeks ei luba teil sekkuda asjadesse, mis on seotud teie erahuvidega, sealhulgas ka perekondlikete huvidega. aga see puudutab kahjuks ainult volinikke konkreetselt või nende abikaasasid Äh, kas te ei tahaks muuta selle hea käitumise koodeksi lisa, äh, need, et näiteks huvide äh, deklaratsioonis kajastatakse ka teiste pereliikmete huve ning teiseks, mida te tahaksite teha selleks, et parlament nagu ka teised demokraatlikud süsteemid omaksid võimalusi tegelikult kontrollida volinike finantshuvide deklaratsioone Äh, parlament ise äh, huv-, kontrollib äh, parlamendi saadikute huvideklaratsioone, kui ma ei eksi. ning tegemist on analüüsiga, mis minu arvates on võrreldav sellega, mida meie komisjonis läbi viime. mis puudutab läbipaistvust, siis ka mina tahaksin läbipaistvust suurendada, aga tehkem seda koos Äh, analüüsigem äh, seda, kuidas asju tehakse komisjonis, analüüsigem seda, kuidas asju tehakse Euroopa Parlamendis, kuidas seda tehakse nõukogus ning siis me näeme, milline on olukord, kes kõige paremini äh, võiks öelda teistele, et tuleb paremini käituda. ma leian, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni huvid on sarnased ning äh, mis puudutab äh, parlamendi saadikute ausust, mis puudutab äh, komisjoni liikmete ausust, siis siin ei ole mingit erinevust. ning kui me leiame viisi, kuidas seda täpselt ühtemoodi korraldada, siis ma olen valmis arutama parlamendiga, kuidas seda kõike teha. aga juriidilisest vaatevinklist äh, Äh, hakata defineerima, kui kaugele see perekonna mõõde ulatub, siis äh, liikmesriigiti on väga suuri erinevusi selles vallas, mida pereks või keda pereliikmeks peetakse. nii et äh, ma ei tea, kas ma saan kohe konkreetselt sellele küsimusele vastata, aga ma tahan olla Euroopa Parlamendi partner selleks, et Äh, tõesti näidata, et meie kaks institutsiooni tahame tagada niivõrd äh, suure läbipaistvuse kui võimalik. Äh, me tahame selleks ära kas-, kõik, kõiki vahendeid ära kasutada ja, ja veenda ka nõukogu, kellel tuleks selles vallas väga palju veel ära teha, selleks, et oma tegevust läbipaistvamaks muuta. härra Borrelli järgmisena. aitäh äh Ehm, ma istun siin, kus ma istun, ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu. Euroopa Parlament on kaasseadusandja ehm, ning ehm, paljude algatuste puhul, mis puudutavad nõndanimetatud pehmet õigust, on meie võimalused piiratud ja see teate, te teate, kuidas see võib mõjutada inimesi, kuidas see võib mõjutada ettevõtteid et ja äh, kuidas äh, te kavatsete tagada, et ka sellised äh, ettepanekud on kooskõlas parlamendi soovidega ja kuidas tagate kaasotsustamisega nendes valdkondades siiski? väga huvitav on jah vaadata kõigi õigusaktide analüüsi, neid on tõesti väga palju. paljud neist on väga tehnilised Äh, väga paljudel neist ei ole mingit poliitilist mõõdet, aga nad on ometigi selleks vajalikud, et komisjon ja komisjoni talitused saaksid toimida. Äh, kui sellistel äh, aktidel aga on mõju ärimeestele, tavakodanikele, siis me peame hoolitsema selle eest, et nende üle toimub korralik järelevalve ja et parlament äh, saaks siin kaasa rääkida, kas siis Euroopa Parlament või liikmesriikide parlamendid. aga selleks tuleb kõigepealt neid äh, akte analüüsida, veendumaks, äh, millised neist mõjutavad teisi inimesi, mis vajaksid siis demokraatlikku kontrolli Euroopa Parlamendi või teiste parlamentide poolt. ning äh, Eh, see on osaks eh, institutsioonilise vahelisest kokkuleppest parema õigusloome osas. härra Schöpflin. aitäh, ma istun siin, härra Timmermans. Hollandi valitsus on juba teatanud, et eh, viiekümne neljas valdkonnas nad enam Euroopa tasandil koostöö teha ei taha Äh, kuhu tuleb siis äh, tõmmata see joon Euroopa Liidu ja liikmesriigide pädevuste vahel? milline on see mehhanism, mis tagaks, et kumbki pool äh, ei ületaks oma pädevusi ja et mõlemad leiaksid rahuldust pakkuvad lahendused? minu arvates on see Euroopa integratsiooni jaoks väga oluline. ma arvan, et see, kuidas me seadusi loome, vajab läbivaatamist ma usun ka, et me peaksime põhjalikumalt hindama oma õigusaktide mõju. kui me juhime tähelepanu sellele, kuidas need seadused mõjutavad VKE-sid, kuidas need mõjutavad Euroopa Liidu kodanikke, kui me juba õigusloome varases äh, staadiumis teaksime, milline see mõju on, siis sellest oleks ju kasu otsustamaks, kas selline õigusloomealane ettepanek üldse teha või ei mina äh, leian ka seda, et äh, mõjuhinnang peaks olema õigusloomeprotsessi lahutamatuks koostisosaks. nagu me teame väga hästi, ähm, Euroopa äh, otsuste langetamise protsessi iseloomu tõttu võib komisjon ähm, teha ühe ettepaneku ja see, mis lõpuks välja tuleb, on hoopis midagi muud ja seda läbirääkimiste pärast nõukogus parlamendi poolt esitavate nõuete tõttu ja nõnda edasi nii et, et me peame hoolitsema, et kui me ikkagi ühe asja välja pakume, siis me selle asja ka lõpuks oma kodanikele anname. niisiis, mõjuhinnang on äärmiselt oluline. samuti leian ma, et meil on vaja kaasata ka teised osapooled sellest, sellesse arutellu ma ei usu, et need huvirühmad, millega, kes siin komisjoniga suhtlevad Brüsselis, Äh, alati esindavad just nimelt liikmesriikide vastavate organisatsioonide huve. ma arvan, et äh, äh, lobi on siin Brüsselis ka institutsionaliseerunud ja seetõttu minu arvates oleks väga oluline, et meil oleks kohustuslik lobistide register kõigis institutsioonides, et me teaksime täpselt, kes kellega räägib, kui me hakkame õigusakte ette valmistama või neid muutma minu arvates on see raske ülesanne, sest me peame põhjalikult muutma seda asja, seda viisi, kuidas me asja hoiame nii parlamendis kui ka nõukogus. härra Moraes järgmisena. härra Timmermans. Te vastasite isise küsimuses juba, et see äh, ütlesite, et ei reeda meie väärtusi ja see on väga oluline, aga läheksin natuke kaugemale ja küsiksin teilt äh, Äh, milline volinik äh, te tahate olla, kui meil on äh, ühe, ühesugused otsused andmete säilitamise otsas, meil ja mis puudutab diskrimineerimist, siis meil ei ole probleeme ju ainult Ungariga, meil on palju teisi seadusi, mida ei ole üles võtnud. säästumeetmetega kaasnevast diskrimineerimisest oli juttu, mida te kavatsete nendes valdkondades teha, kas te kavatsete olla ebapopulaarne Äh, äh, volinik äh, või tahate olla populaarne põhiõiguste kaitsjate hulgas. kas teie olete see inimene, kes kaitseb meie seisukohti ka rasketel aegadel, näiteks säästumeetmete aegadel? meie, eurooplased, oleme kogu oma ajaloo jooksul hätta sattunud ja siis otsime kedagi, keda süüdistada see on inimloomusele väga ise, iseloomulik. Euroopas on niivõrd palju mitmekesisust ja seetõttu leiame alati kedagi, keda süüdistada, kas juudid või moslemid või kristlased või geid või naised või äh, mustlased, äh, romid, sindid, alati leiame kedagi, kes süüdi on. ning äh, Euroopa tsivilisatsiooni eesmärk on seda äh, reaktsiooni kuidagi ohjata, luua selline äh, õiguslik äh, raamistik, mis ohjab seda sügavalt inimlikku suhtumist. me oleme teada saanud, et ei ole väga hea tappa, nüüd oleme ka õppinud, et teisi diskrimineerida pole eriti kena aga kriiside hetkel äh, need probleemid tõstatuvad ja ikka me otsime kedagi, keda oma probleemides süüdistada. ja Euroopa äh, on äh, just, Euroopa üheks eesmärgiks on maha suruda sellist reaktsiooni kriisi tingimustes ja kui see muudab mind ebapopulaarseks, no mis siis ikka aga kui me ei seisa täna Euroopa väärtuste eest, siis homme Euroopa Liitu enam ei ole, sest et oma olemuselt me oleme väärtustepõhine liit ja kui me viimase kolmekümne, neljakümne aastal oleme teineteisele üha lähenenud ja seda eriti pärast Berliini müüri langemist, siis just nimelt nende ühiste väärtuste tõttu ja kui ma oleksin oma vanavanematele kolmkümmend aastat tagasi öelnud, et sajandivahetuseks on äh, samasooliste abielud Hollandis lubatud, äh, siis nad oleksid kutsunud kohale äh, arstid, et mind kinnisesse raviasutusse panna Äh, ja kui ma praegu räägin oma laps, äh, lastega, siis nemad ei suuda ette kujutada, et kunagi äh, oli aeg, kus Hollandis kaks meest näiteks, kui nad üksteist armastasid, ei saanud abielluda. aitäh. proua McIntyre. härra Timmermans, ma istun siin kõige selle põhjal, mida te täna olete öelnud, äh, olete te sama veendunud ilmselt nagu minagi, et me võiksime palju rohkem vallandada Euroopa potentsiaali, kui vabanda, vabastaksime ettevõtted mittevajalikest ja koormavatest kulutustest, mida Euroopa seadused neile seavad. parlament on sellist lähenemist pidevalt toetanud selle aasta aprillis võtsime vastu tööhõivekomisjoni raporti, kus äh, tehti terve rida soodu-, soovitusi selleks, kuidas luua soodsat keskkonda töökohtade loomiseks. selles raportis nõutakse ka rohkem Euroopa Liidu tasandil tegutsemist bürokraatia vähendamiseks, samuti võtsime äh, vastu resolutsiooni äh, konsultatsioonimehhanismi osas, kus nõudsime, et komisjon vähendaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kolmekümne protsendi võrra reguleerivat koormust Äh, mitmed äh, äriorganisatsioonid, Business Europe, Äriühingute Liidud on kõik seda toetanud. niisiis, arvestades äh, selliseid arenguid, kas teil on plaanis seada mingi eesmärk, mil määral vähendada Euroopa Liidu määrustest tulenevat koormat ettevõtetele? nagu ma ütlesin, ma olen valmis lähtuma asjale eklektiliselt. kui miski toimib, siis ma olen valmis seda vastu võtma ja kui see ettepanek annab tulemusi, siis ma toetan seda aga ma tahaksin äh, üles kutsuda ettevaatlikkusele. Äh, komisjon on seda varem te ka teinud ja kui kõnelda ettevõtetega kogu Euroopas, eriti VKE-dega, siis ma ei usu, et nad äh, tulemustesse väga entusiastlikult suhtuvad. nii et, et me peame väga põhjalikult vaatama, mida me siiamaani oleme teinud. sest et sellest ajast, kui Jean-Claude Juncker äh, palus mul sellesse ametikoha, ametisse astuda, olen ma olukorraga äh, tutvunud ja paljud inimesed ütlevad, aga me oleme juba nii palju teinud ja siis, kui rääkida ettevõtete esindajatega, jääb hoopis teistsugune mulje. nii et, et teie abiga üritaksin ma Äh, äh, tõesti konkreetselt midagi ettevõtete jaoks ära teha, nii et pagarid, lihunikud, need inimesed, kes äh, inimestele teenuseid osutavad, kogevad kohe, et nende õlul on koorem vähenenud. nii, ühte asja tahaksin veel lisada. ma arvan, et meil on vaja ka rohkem ausust liikmesriikide poolt. väga lihtne on süüdistada Euroopa tasandi määrusi Äh, ja reguleerimist selle kõige eest, aga kui tihti äh, komisjon on sunnitud mingi ettepanekuga välja tulema, sellepärast et liikmesriigid seda soovivad. Äh, kui tihti me leiame, et me peame mõne ettepaneku tegema, sellepärast et huvirühmad seda soovivad ja lõppkokkuvõttes ähm, ütlevad need huvirühmad, et aga noh, kes selle ettepaneku siis välja mõtles, meil seda ju vaja tegelikult ei ole, nii et, et võib-olla me peame Äh, väga et-, tähelepanelikult mõtlema, aga kuidas suhtleme nende inimestega, keda tahame aidata, proua Wikström. aitäh ja tere tulemast, härra Timmermans. ma arvan, et me oleme kõik äh, nõus, et Euroopa Parlamendi valimised peaksid olema justkui äratus meile kõigile. Äh, Euroopa kodanikud nõuavad täiesti õigustatult, et me nende muresid kuulame Äh, petitsioonide komisjoni esinaisena tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et minu komisjon saab iga aasta tuhandeid äh, taotlusi kodanikelt, äh, mis puudutavad muuhulgas ka Euroopa Liidu õiguste kohaldamist ja need petitsioonid on äh, hindamatu vara, mis annab meile infot selle kohta, mis koha peal tegelikult toimub ja kuidas meie poolt vastu võetud seadused tegelikult mõjutavad ettevõtteid ja inimesi ja saame ka mõtteid sealt selle kohta, kuidas neid seadusi peaks või võiks paremaks teha. Teie kui asepresident, kes vastutate parema õigusloome eest, tahaksin teile esitada kaks küsimust. kõigepealt, kuidas te parandaksite koostööd meie kahe institutsiooni vahel, hoolitsemaks selle eest, et eh, võimalikult hästi kasutada ära petitsioonide komisjoni ja petitsioone Euroopa Liidu kodanikelt ning teiseks, eh, mis see parem õigusloome teie jaoks isiklikult tähendab, aitäh! aitäh! Eh, teie esimese küsimuse peale, kui te kutsute mind oma komisjoni, siis ma tulen sinna. ja kui te tahate, et ma Äh, uuriksin äh, teie töö tulemusi, siis olen valmis seda tegema. kui te tahate, et ma üldiselt reageeriksin sellele, mille üle inimesed kaebavad, siis olen ka selleks valmis. ja mõnikord äh, vajavad üksikjuhtumid just juriidilist uurimist ja ma olen valmis ka selles vallas teiega tegutse-, koostööd tegema. aga kui on mingid üldised suundumused, siis ma tahaksin nendest teadlik olla sest need võivad meil tõesti seadusloomelast tegevust parandada, aidata, me näeme, kus tekivad probleemid ja siis võib-olla saame hakata ka näitama, kes süüdi on, võib-olla komisjon, võib-olla mõni teine institutsioon ja võib-olla hoopis liikmesriigid. aga niikuinii alati süüdistatakse Euroopat, nii et, et ma arvan, et see on üks valdkond, kus saame üksteise kogemustest äh, kasu saada, nii et, et kui mind sinna kutsute, siis olen valmis tulema ja osalema teie selles tööl mis minu jaoks parem õigusloome tähendab, minu jaoks tähendab see seda, et näiteks kellelgi, kellel on pagaritöökoda, ei pea enam raiskama poolt päeva selleks, et täita igasuguseid pabereid, teha sedasama asja kolme erineva asutuse jaoks, et ta saab äh, töötada oma pagaritöökojas, teenida suuremat kasumit ja niimoodi inimesi juurde tööle võtta. see minu, tähendab minu jaoks paremat õigusloomet. härra Zvivka järgmisena. aitäh härra Timmermans äh, tuleksin äh, tagasi õigusloomeprotsessi ja kõigi nende meetmete juurde, äh, mida me, millega me ühiselt tegeleme. ma arvan, et me peame ratsionaliseerima oma õigusloomet, aga samas kinni pidama olemasolevatest reeglitest, lähemuspõhimõttest ja proportsionaalsusest. eriti selles osas, mis puudutab VKE-sid Äh, keskkonnapoliitikat või sotsiaalpoliitikat, see on vajalik äh, selleks, et äh, me oma pädevusi ei ületaks ja samas peame vältima ka bürokraatiat. mul on üks konkreetne küsimus. kas komisjon kavatseb luua sõltumatu süsteemi jälgimaks lähimuspõhimõttest kinnipidamist. ma räägin sõltumatust süsteemist, mis asub väljaspool komisjoni seda äh, väljaspoolt paistavad asjad alati selgemad. Äh, minu äh, kogemus on selline, et lähimuspõhimõte tähendab erinevaid asju erinevatele inimestele. ja kõigepealt me peaksime võib-olla selgitama, mida selle all mõeldakse. mina usun, et me saame üsna palju kasu sellest, kui teeme tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega ja äh, seal see proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtte kontroll on muutumas üha oluliseks, olulisemaks. jah, asja saab veel paremaks teha, ma usun, et äh, volinikud peaksid käima äh, liikmesriikide parlamendides, kui need on esitanud kollase või oranži kaardi. Nad peavad selgitama parlamendidele, miks ettepanek on vajalik ja nad saavad palju tagasisidet liikmesriikide parlamendist ja seda tagasisidet ka teistele esitama ning äh, me peame täpselt analüüsima, mis asi see lähimuspõhimõte on, mis on selle eesmärgid. Äh, see on äärmiselt oluline komponent, kui töötame välja uut institutsioonide vahelist kokkulepet parema õigusloome osas. kas meil on vaja nüüd sõltumatut lähimuspõhimõtte järgimise valvurit? ma ei usu, et sellest kasu oleks ma usun, et äh, meil on äh, vaja tihedamat äh, suhtlust liikmesriikide parlamendi ja Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel. ma olen olnud kuus korda Hollandi parlamendis ja kui mind esimest korda valiti, meil mingit sellist süsteemi ei ole olnud, aga nüüd on selline süsteem üsna keeruline Äh, ja see süsteem võimaldab äh, lähimuspõhimõttest ja proportsionaalsuspõhimõttest kinnipidamist kontrollida, aga ausalt öelda mõnikord seda süsteemi ka kuritarvitatakse lihtsalt sellepärast, et inimestele ettepanek ei meeldi. ja seega me peame selgitama, et lähimuspõhimõttest kinnipidamise kontroll äh, tähendab seda, et kontrollitakse, kas Euroopa on pädev, et selles valdkonnas tegutseda või mitte, mitte seda, et, et kas ettepanek meeldib või ei proua Sippel. Äh, aitäh tervitan teie pühendumust äh, põhiõiguste osas selleks, et äh, teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjon oma koostööd ühtlustada, aga äkki te võiksite natukene rääkida ka sellest, et milliseid samme te kavatsete ette võtta selleks, et õigusriigi põhimõtted oleks selline meede, mis ka kriisiolukorras toimuvad selleks, et äh, meil oleks ka tõhusam äh, rikkumismenetlus, et meil oleks võimalik ka sanktsioone peale panna, kas äh, põhimõtted, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete süstemaatilise rikkumise puhul võetakse midagi ette ja kuidas teie kavatsete hoolitseda selle eest, et seda mehhanismi kasutatakse kõikides liikmesriikides läbipaistvalt ühtemoodi ja sarnadel alustel? If... on täiesti selge, et äh, mina või komisjon tegutsedes või äh, mitte samme äh, astudes jätaksid mulje, et nad on võtnud kirbule ühe või teise liikmesriigi ja teisi liikmesriike ei vaata, siis kogu see süsteem kukuks kokku. see asi saab toimida ainult siis, kui meil on kõikehõlmav analüüs. mitte ainult sellepärast, et üks riik on jõudnud ajalehtede mm, esikülgedele, peaksime me kõik koerad nende peale lahti laskma e, või, ja, ja teised seega unustame või siis jätame kõrvale mõne riigi sellepärast, et ta on lihtsalt liiga suur e, ja liiga võimas, et sellele vastu astuda. see õõnestaks küll küll usaldust Euroopa Liidu vastu. me peame olema väga täpsed öö, äh, oma analüüsides, äh, oma lähenemises, äh, olema otsekohesed ning lähtuma oma analüüsis õigusstandarditest. me võime kasu lõigata teiste institutsioonide tööst, nagu ma ütlesin, väga paljud erinevad Euroopa organisatsioonid on teinud ära väga suure töö, sealhulgas ka vabaühendused, Põhiõiguste Amet ja nii edasi teiste hulgas. kuid lõppkokkuvõttes meil on need vahendid olemas. võimalus rikkumismenetlus alustada on olemas. meil on võimalus kasutada artiklit seitse. meil ei ole vaja uut menetluskorda, seadusloomelisi ettepanekuid, meil on vaja poliitilist tahet jõustamaks seda, mis tänaseks on juba vastu võetud ja meie Euroopa Liiduna, jah, meid pannakse proovile järgnevatel aastatel, kas meil on piisavat poliitilist äh, äh, suutlikkust äh, Äh, nõuda liikmesriikidelt, et nad äh, võtaksid üle seadusandluse, mille osas nad on kokku leppinud. ja kui te lepingule alla kirjutate, siis ma nõuan, et te seda ka täidate, proua Koratsa-Pilt. suur tänu, härra Timmermans, äh, suur tänu selle suure pühendumuse eest, mida te olete täna üles näidanud kursimuutuseks ja tõesti, väga paljud Euroopa kodanikud seostavad kas nüüd õigesti või valesti Euroopa Komisjoni bürokraatiaga ja meil on tõesti vajadus näidata kodanikule, et komisjon on usaldusväärne ja toodab ka midagi kuidas tagada see, et kui liikmesriigid rakendavad direktiive, siis nad ei lisa sellega uut bürokraatia tasandit äh, juurde? Äh, üks suur võimalus selleks on Refit programm, kas see on teie prioriteet äh, ja reegel one in, one out? kas äh, kas äh, te kavatsete astuda vastu tugevamalt liikmesriikidele selleks, et nad võtaksid korralikult üle Euroopa seadusandluse? vähemalt nõukogus äh, tuleb läbi murda tummikseis, mis meil on, äh, tupikseis, mis meil on praegu näiteks juurdepääsuga dokumentidele. ja kas teie ametisse nimetamine tähendaks seda, et horisontaalsed küsimused nagu laste õigused, sooline võrdõiguslikkus ja läbipaistvus äh, Eh, jõuavad tõesti kultuur, komisjoni töökultuuri ja juurduvad seal igas valdkonnas. no püha jumal, see tuletab mulle meelde ühte mm, Rootsi kolleegi vanast ajast, aga ei hakka ütlema, kes see on. kui eh, meid peaks saatma edu, äh, siis jah, tõesti see maine, et Euroopa Liit on liiga bürokraatlik ja midagi ei tooda, siis äh, tuleb seda muuta. mina kavatsen äh, küll väga läbipaistvalt tegutseda ja näidata, et me oleme teistsugune komisjon, ma tahan institutsioonide vahelist kokkulepet parlamendi ja nõukogu ja komisjoni vahel, tagamaks selle, et äh, me rakendame oma põhimõtteid, millest üks on see, et me oma äh, ettepanekutele hoiame pidevalt silma peal. ma ei taha, et väi-, ma tahaks, et lõpuks me jõuaksime selleni, et väikeettevõtted ütlevad, et püha jumal, äh, toimibki. et ongi vähenenud halduskoorem ja nii edasi. niikaua, kuni me selleni ei jõua, siis ei saavuta ka me midagi mis nüüd puudutab põhiõiguste kaitset, äh, see on iga voliniku portfelli lahutamatu osa, see on iga voliniku vastutusalas. minul, äh, kel mul on horisontaalne positsioon uues komisjonis, on võimalus äh, volinikega rääkida sellest, mida nad on teinud oma vallas, kas nad on põhiõigustele lähenenud õigesti. ma olen täiesti veendunud, et selliseks kujuneb meie töökultuur me oleme nüüd äh, kaks päeva nendest asjadest rääkinud ja omavahel ja ma tõesti olen, äh, mulle avaldas tõsist muljet see, kuidas kolleegid on pühendunud põhiõiguste kaitsele. horisontaalsed küsimused nagu laste õigused näiteks, äh, selle kohta esitasite küsimuse, ma arvan, et kui me ei suuda paremini tagada oma laste kaitset järgnevatel aastatel, kui me ei too öö, konkreetseid tulemusi öö, laste heaks, kes on öö, väga haavatavas olukorras meie ühiskondades, siis me ei ole teeninud õigesti oma põhiõiguseid. suur tänu, proua Fajoon järgmisena. suur tänu, härra Timmermans ma tahaksin rääkida inimõigustest ja sisserändest milline on teie ettepanek tagamaks selle, et kõik äh, immigrandid, kes täna jõuavad Euroopa Liitu või on juba siia jõudnud äh,, võivad nautida põhiõiguste kaitset, vaatamata sellest, kust nad on pärit, millisest sotsiaalsest klassist, milline on nende nahavärv, milline on neie usk, milline on nende seksuaalne sättumus ja nii edasi ja samas kontekstis, kuidas te kavatsete kasutada oma rolli komisjonis, olles esimene asepresident, et astuda vastu eh, meie ühiskondade kõige haavatavamate gruppide diskrimineerimisele, eriti eh, romide eh, diskrimineerimisele, härra Timmermans. lubage alustada teie teisest küsimusest. aastaid tagasi, kui ma töötasin veel OSCE-ga koostöös vähemusõiguste osas, siis me kirjutasime raporti romade ja sintide eh, kohta Euroopas ja ausalt öeldes see raport, eh, selle tulemused olid lihtsalt häbiväärsed uskumatu diskrimineerimine, sotsiaalne tõrjutus, teinekord ka nende endapoolne kõrvalehoidmine hariduse saamisest ja nii edasi. see oli nüüd kakskümmend aastat tagasi, kui me selle aruande koostasime, kui ma nüüd vaatan, milline on olukord täna, siis romide ja sindide jaoks minu meelest ei ole eriti nagu midagi paranenud. ja selles on süüdi terve Euroopa me tõesti ei täitnud öö, äh, oma ülesannet, me oleme alt vedanud äh, neid inimesi ja see on meie kollektiivne vastutus. Neid ei saa pidada ju ainult ühe või teise riigi kodanikeks. ma kavatsen äh, kindlasti vaadata seda, kuidas koos teiste organisatsioonidega saaks romide ja sindide olukorda parandada tänases Euroopas tänapäeval, kus räägitakse väga palju sellest, et äh, kuritarvitatakse ära teiste liikmesriikide sotsiaalsüsteeme ja üsna tihti äh, karmide meetmete äh, sihtmärkideks ongi tavaliselt romid ja, ja sindid. romide ja sindide kasutamine mingisuguse eeskujuna selle kohta, kuhu Euroopa tänaseks on jõudnud äh, näitab seda, et, et meil on veel palju ära teha selleks, et tagada kõikidele inimeste seal õiguste kaitse, sealhulgas põhiõiguste kaitse, aga üks element, mille osas tuleb ka olla ausus. liiga palju on kiusatust kuritegevusse laskuda. kuritegevuslik tegevus võib olla väga kasumlik üksikisikutele või grupeeringutele, sellepärast et muidu jääks nad nälga aga see tagab selle, et see tähendab aga seda, et täiesti võimatu on teinekord nende õigusi kaitsta. aga me peame olema väga kriitilised nende ettevõtete vastu, kes värbavad inimesi illegaalselt, teades seda väga hästi. härra Rangel, palun järgmisena. suur tänu, härra president, härra Timmermans ma äh, lugesin äh, teie kõnet ja teie kirjalikke vastuseid ja saan aru, et te peate väga oluliseks lähimuspõhimõtet ja siseriiklike parlamentide rolli. kõigepealt ma tahaksin öelda ühte. lähimuspõhimõte, kuivõrd see on seotud tõhususe parima tase leidmisega võib viia mitte ainult äh, piiranguteni Euroopa Liidu tegutsemises, vaid, vaid võib hoopis lõpuks viia selleni, et sureb välja Euroopa Liit. ma kardan, et te unustate teinekord ära selle viimase mõõt-, äh, mõõtme lähimuspõhimõte, kui me seda täiesti õigesti lahti sõnastame, võib tähendada ka seda, et Euroopa Liit sureb välja. nii et minu küsimus teile on, milliseid konkreetseid samme te kavatsete astuda selleks, et siseriiklike parlamentide rolli tõsta ja milliseid meetmeid on teil kavatsus võtta, tagamaks seda, et siseriiklike parlamentide kasvav roll ei hakka ähvardama Euroopa Parlamendi pädevusi? härra Timmermans kõigepealt Euroopa Liidu pädevused on äh, sisse kirjutatud Euroopa Liidu aluslepingusse, neid lähimuspõhimõttega kuidagi laiendada ei saa. ma tean, et äh, teinekord selline kiusatus on, äh, eriti selles institutsioonis, mida mina võib-olla varsti esindan, et tuua, tullakse välja selliste noh, kenade toredate algatustega, aga mis on täiesti mittevajalikud mina tahaksin, et komisjon tuleks välja selliste ettepanekutega, mida, mis kuuluvad nendesse valdkondadesse, mis on seatud prioriteetseteks meie seaks. mul on lähimuspõhimõttest hoopis teistsugune arusaam kui teile, härra Rangel, ja sellepärast ma ütlesin ka varem, et inimesed võivad samadest asjadest erinevalt aru saada no näiteks väga paljudes valdkondades, näiteks nagu seal on energiapoliitika, siin on aluslepingus kirjas, et ainult Euroopa-ülene tegutsemine toob äh, konkreetseid tulemusi, äh, millel on ka mingisugust mõtet tuleviku jaoks. loomulikult Euroopa peab tegutsema selles valdkonnas, aga minu tõlgendus äh, lähimuspõhimõttele on see, et tegutsetakse äh, Äh, kõrgemal tasandil ainult siis, kui kõrgemal tasandil tegutsemine toob tulemusi, mida meil on vaja oma eesmärkide saavutamiseks ja et selline tegutsemine ja sellised äh, tulemused ei oleks võimalikud kohalikul tasandil ja, ja et tegeletakse siis Euroopa tasandil asjadega, mida ei ole võimalik lahendada ära liikmesriigi tasandil ja teine, teine küsimus äh, võib-olla äh, saame teist valesti aru ja ei ole õiglane teie suhtes, aga ma arvan, et me oleme juba ära saanud, äh, mul on veel meeles see tulevikukonvendi algus äh,, kardeti seda, et äh, Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamendid satuvad omavahel kuidagi konkurentsi ja ma arvasin, et me oleme sellest nüüd juba edasi liikunud. mulle tundus, et Euroopa Parlamendi ja siseriiklike parlamentide vahel on äh, koostöö järjest paranemas. loomulikult neid, seda koostööd võiks parandada, aga nagu ma oma sissejuhatuses üritasin öelda, meie Euroopa Liit, äh, seda ei hakata üles ehitama liikmesriikide ega kodanike tahte vastu. nii et me peame olema kontakt, kontaktis äh, liikmesriikide parlamentidega, sest et nemad on teie lüliks Euroopa kodanikuga. suur tänu, proua Reegner. Uh, suur tänu, veel üks küsimus Refiti osas Euroopa Komisjon oma teatises Refiti kohta määratles äh, tööturu osapoolte kokkuleppe juuksurite osas. see kokkulepe ei see ei ole parema õigusloome näide, vaid hoopis takistus. see on rünnak Euroopa tööturu osapoolte vahelisele sotsiaalsele dialoogile ja see läheb vastu ka põhiõiguste harta õigustele turvalisele ja ohutule töökohale, nii nagu see on kirjas põhiõiguste hartas. mida teie kavatsete teha komisjoni asepresidendina, tagamaks selle, et parem õigusloome tagab põhiõigused turvalisele ja ohutule töökohale kõigi jaoks ja et samal ajal asu-, et tööturu osapoolte vahel sõlmitud lepingud arvestaksid nende sätetega ja mida te kavatsete teha halduskoorma vähendamiseks VKE-dele ilma, et õõnestataks sellega sotsiaalseid standardeid töövõtjatele nii ja kindlustajatele ja mida te kavatsete teha selleks, et vähem on rohkem ei tähendaks mitte midagi ja mida teha, kavatsete teha siis, kui sotsiaalsed standardid satuvad ohtu? mikrofon, palun jah, ma vastaksin teile. ma, ma ütlesin, et äh, parem õigusloome ei tähenda seda, et hakatakse tegu, dereguleerima ja ohvriks tuuakse keskkonna või sotsiaalsed nõuded. aga te minu meelest ülepeakaela kiirustate selle juuksurite algatuse osas nagu ma aru saan, see mõte tegelikult ju tuli välja üldse sotsiaalsest dialoogist Euroopa tasandil ja komisjonil paluti teha vastavasisuline ettepanek aga kas äh, liikmesriigid mitte ei ole täna vastutavad äh, selle eest, et äh, ka juuksurite ohutu töökoht on kaitstud, kas me meie peame hakkama seda tegema Euroopa tasandil või on jälle näide see sellest, et riiklikul tasandil inimesed ei saa seda, mida nad tahavad ja toovad siis selle asja Euroopa tasandile ja loodavad siin selle asja läbi suruda oma tahte järgi, ma ei tea, kas see on see viis, kuidas me peaksime lähenema sellele asjale, ma arvan, et eh, jah, eh, fraktsioonid, kui nad tahavad öelda, et eh, see on see tee, mida me tahame käia, siis see on teie õigus niimoodi seda otsustada. aga kui mina nüüd volinikuna, kui mind ametisse nimetatakse, pean vaatama ikkagi seda, et kas Euroopa tasandil äh, peab tegutsema asja nimel, mis on tegelikult liikmesriigi asi. kas Euroopa peab tõesti tagama selle, et liikmesriik täidaks oma ülesannet töötajatele ohutu töökeskkond tagada? kas meil on juuksurite ühisturg Euroopas? jah, kui tõesti vastus on see, et asja saab teha ainult Euroopa tasandil, siis ma kätt ette ei pane, ma tahan asjale läheneda pragmaatikuna. aga mina arvan, et äh, see, kuidas liikmesriikides asjale lähenetakse ja äh, see, et äh, siin on erinevusi, viib mind järeldusele, et liikmesriigid suudavad selle asja lahendada siseriiklikul tasandil. härra Timmermann, suur tänu, härra Jaar! aitäh, härra president, härra Timmermann, istun siin petitsioonikomisjoni liikmena küsin põhiõiguste harta kohta, mida vastavalt artiklile viiskümmend üks rakendatakse ainult Euroopa õigustiku kaudu ja nüüd, kui meil on Lissaboni leping, on see ka siduv ja üha rohkem tuleb äh, meil nüüd taotlusi selle kohta, et põhiõiguste hartast ei peeta kinni tihti, aga me peame need taotlused kehtetuks tunnistama, sellepärast et nad ei puuduta artiklit viiskümmend üks ja sellepärast me ei saa liikmesriikide vastu menetlust arutada. väga paljud Euroopa kodanikud leiavad, et artikkel viiskümmend üks on väga ähmaselt sõnastatud ja leiavad, et nende petitsiooniõigust on sellega kärbitud. kuidas teie suhtute sellesse artiklisse viiskümmend üks Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja kuidas kodanikele selgitada, et petitsiooniõigus, mis kakskümmend kaks aastat juba kuulub põhiõiguste hulka, et see sellel on, sellel on tehtud kärpeid artikliga viiskümmend üks ja kas te kavatsete ka luua sõltumatu institutsiooni, mis tõesti ka kontrollib neid mõjuhinnanguid? kontrolliert, ja, das war perfekt sächsisch, das entschuldige ich mich dafür. oli saksi dialektis, mitte aga saksa keeles, kui ma võin nüüd selle märkuse teha. Ich will mich gerne verstehen. mis puudutab äh, petitsioone, olen valmis petitsioonide komisjoni äh, e-, esinaisega koostööd tegema Euroopa Parlamendis selleks, et äh, vaadata, kus on probleem artikkel viiekümne ühega. olen valmis selleks rääkima. et on aga petitsiooniõiguse puhul piiranguid, see on täiesti loogiline ju ka riiklikul tasandil, see toimib ju ka seal kas see on selge või mitte, seda ma ei oska hinnata, aga kui on probleeme artikliga viiskümmend üks, siis äh, hea meelega tegelen sellega. ja lasen teil ennast veenda selles osas, et midagi tuleb siin ette võtta. kui meil tuleb hinnata, kas ettepanek toob endaga kaasa neid mõjusid, mida me ootame siis tuleb meil hoolitseda selle eest, et äh, komisjonis peetakse arutelusid äh, sõltumatult ja professionaalselt. ja sellepärast äh, peame endale selgeks tegema, et need, kes meid aitavad, et nendel ei oleks ka huvide konflikt, et me teaksime, mis on nende huvid täpselt ja peame olema kindlad, et neil on ka piisavalt kogemusi ja korralik kvalifikatsioon selleks, et nad saaksid sõltumatult ja professionaalselt neid mõjuhinnanguid läbi viia. kui mõjuhinnang on nüüd koostatud ja komisjon annab sellele vastuse, siis olen valmis seda ka parlamendiga jagama, selleks et me saaksime üheskoos vaadata, millised olid meie mõtted ja kuidas me jõudsime järeldusele, kas otsus oli õige või vale ja nii saamegi läbipaistvust suurendada. suur tänu, järgmisena proua Delvaux. Euh, tere pärastlõunat, härra Timmermans, istun teist vasakul. ma tuleksin tagasi lähimuspõhimõtte juurde. ma tahaksin teid muuseas tänada selle eest, et te kavatsete täpsustada definitsiooni lähimuspõhimõttele, meil on seda ilmselgelt vaja pärast seda arvamuste vahetust Te ütlesite oma kirjalikes vastustes ka seda, et te kavatsete selles kontekstis ähm, siseriiklike parlamentidega kontakte parandada. meie sotsiaaldemokraatide fraktsioon on nõus äh, sellega, me suhtume sellesse soosivalt, et äh, siseriiklike parlamentide roll paraneks lihtsalt juba ka sellepärast, et poliitika oleks lähemal kodanikule, aga me tahame ka ähm, Euroopa projekti äh, niimoodi paremini tuua lähemale kodanikule aga äh, kuidas te kavatsete tagada selle, et lähimuspõhimõtet ei kasutata ära selleks, et peatada otsuse langetamine Euroopa äh, tasandil nende poolt, kes tahavad, et Euroopa projekt läbi kukuks? härra Timmermans, palun. jah äh,, see oht on äh, täiesti äh, olemas ja, ja seda on äh, liikmesriikides näha ma rääkisin sellest, et on konkreetseid juhtumeid isegi selles riigis, mida mina tunnen teistest paremini, kasutatakse seda argumenti, et Euroopa ei ole pädev ühes või teises valdkonnas. ja see põhi, ja põhimõtteliselt kasutatakse tõesti ära rahvusparlamenti selleks, et anda hinnang lähimuspõhimõttele selles mõttes. lähimuspõhimõte tegelikult puudutab ju seda, et kas Euroopa Liit on pädev tegema ettepanekuid selles valdkonnas ja eh, peab lähtuma aluslepingust, kui see hinnang langetatakse. loomulikult proportsionaalsuspõhimõte samuti, kas eh, instrument, mille Euroopa välja pakub, on eh, adekvaatne ja akuraatne, saavutamaks seda eesmärki, mis on seatud. Need on need kaks elementi millest analüüs äh, peab lah-, lähtuma siseriiklikes parlamentides. see tuleb äh, jah, äh, klaarida ära siseparlament, siseriiklike parlamentidega, sellepärast et nagu ma ütlesin, teinekord tõesti seda kasutatakse ära argumendina, vältimaks Euroopa üles tegutsemist Äh, Euroopa Komisjonil on õigus aluslepingute kohaselt äh, teha ettepanekuid, nõukogul ja parlamendil on õigus kaasmenetlejatena äh, ettepanekute osas ja lähimuspõhimõte ei tohi neid pädevusi piirata, kasutades ära lähimuspõhimõtet ja kui neil on äh, mingisuguseid soove teatud eelnõu osas, siis nad peavad lihtsalt nõukogu esindajatega võtma ju äh, ühendust. suur tänu, proua Kressle! aitäh selle lühikese pärastlõuna eest. Teie portfellis on ka välispoliitika tegemine ja meil nüüd siin on probleem sellega, kuidas te sõltumatult kavatsete välisteenistuse siseauditit teha ja teiseks, kas te ka auditi ülevaatamiskomisjoni äh, kokku kutsute ja kas te olete valmis äh, kolleegidega tahan nüüd öelda, mitte sundima, aga siiski nii kaugele viima, et nad on valmis teiega rääkima sellest, kuidas seda protsessi paremini läbi viia teate, komisjonis töötavad suurepärased töötajad, olen nii mõnega tutvust teinud ja nad on mulle väga palju muljet avaldanud, eriti avaldavad mulle muljet need inimesed, kes auditeerimistalituses töötavad, tegemist on kõrgelt kvalifitseeritud töötajatega, kes ka tulevikus töötavad väga hästi. ma tagan teile auditeerimistalituse täieliku sõltumatuse. kui nad ei saa olla sõltumatud, ei saa nad ka oma tööd teha. ma kavatsen hoolitseda ka selle eest, et nad ka rohkem väljundit kontrollivad, ehk et eh, see mis on tulemus, on ka see, mida me tõesti ootame, jah, see on praegu umbes nelikümmend protsenti nende tööst, aga seda tööosa tuleb suurendada, sest see on ähm, nende töö tulemus, mis aitab meil kõigil paremaks muuta, muutuda. ma leian, et auditeerimistalitus peab ka peadirektoritest sõltumatuks muutuma äh, selleks, et ei saaks keegi nende hinnangutesse sekkuda ja nende soovitusse, soovitustesse sekkuda. kui on soovitusi, need siis võetakse kas vastu või mitte ja Euroopa Parlament saab siis vaadata, mida komisjon täpselt tegi ja ma loodan, et te jätkate seda tööd, sest meie saame paremaks muutuda ja teie saate ka paremini aru, mida komisjon teeb. jah, ma võtan selle äh, eesistumise üle ja ma hoolitsen selle eest, et kolleegid komisjonis, kes vastutavad nende valdkondade eest, mille kohta auditeerimistalitus teeb soovitusi, et nad minuga ka koostööd teevad selleks, et ma tean, et neid soovitusi ka täielikult ellu viiakse. aitäh, järgmiseks härra Negrescu, palun. suur tänu, härra Timmermann. Comisia Europeană ma, te rääkisite õi-, parema õigusloome väga palju, et ja sellest, et komisjon peaks enne uute ettepanekute tegemist rohkem tähelepanu pöörama seni vastu võetu rakendamisele. ja mõjuanalüüsist rääkisite samuti palju ja et kas on tulemas uusi ettepanekuid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus veel, üks äh, probleem on olnud äh, avatus komisjonist mõjuanalüüside puhul, et kas need on siiski olnud sõltumatud, mis on teie seisukoht? Äh, kuidas te kavatsete otsuse langetusprotsessi parandada ja kuidas te mõjuanalüüsi menetlust ka parandada suu-, soovite? kuidas te tagate äh, ka selle, et meil oleks ülevaade sellest, kuidas te üldse kogute andmeid oma analüüside jaoks. see on meie jaoks äärmiselt oluline. mõjuanalüüs, äh, teate, ei ole oma loomult äh, ühe bürokraatiamasina soov Äh, bürokraatlik masinavärk äh, ei taha pidevalt äh, paremaks muuta seadusloomet. kui me pöörame aga oma täie tähelepanu mõjuanalüüsidele, siis sellega me tagame selle, et kõik komisjoni ametkonnad peavad andma endast parima, et kujuneks välja kõige parem ettepanek mis on võimalik ja siis selle mõjuanalüüsi vaatab läbi mõjuanalüüsi nõukogu ja ma kavatsen tagada selle, et inimesed, kes selles nõukogus istuvad, et neil on piisavalt ekspertiisi ja mõjuvõimu öö, äh, olla öö, äh, karmid nendes seadusandluse selles, selle mõjuanalüüsi suhtes. ja nagu ma aru saan, juba pooled öö, äh, Äh, juhtumitest ongi tagasi saadetud selle nõukogu poolt komisjoni. me peame olema natukene karmimad, aga ma tahan rõhutada ikka ja jälle seda. komisjon on seaduslooja, aga oluline on kogu seadusandluse protsess, esimene lugemine, teine lugemine, otsuse langetus, mis toimub nõukogus, mis toimub parlamendis, kõik see tuleb võtta seire alla mõjuanalüüsis, sest üsna tihti on nii, et äh, kodanike ja ettevõtjate jaoks on äh, negatiivsed tagajärjed võimendatud just nimelt äh, huvigruppide poolsest lobist või poliitilistest ähm, tehingutest ja see muudab ettepaneku iseloomu üsna tihti. meil on vaja läbipaistvust kogu selle protsessi jaoks ja meil on vaja seda, et kõik kolm äh, institutsiooni, kes seadusloomega tegelevad, kannaksid oma osa mõjuanalüüsist, see ei saa jääda komisjoni ja parlamendi ülesandeks, me peame nõukogu ka kaasama. suur tänu, härra Timmermans, daamid ja härrad, viimane küsimus tuleb proua Kinga Kallilt. üks moment siiski, proua Kall härra Timmermans, võite sellele vastata nagu ka teistele küsimustele kahe minuti jooksul ja kui soovite, saate pärast seda veel viieks minutiks sõna selleks, et teha kokkuvõttev sõnavõtt, nii et võite seda siis kohe pärast äh, proua Kingakalli küsimust äh, vastata. härra Timmermans, ma olen ise olnud tunnistajaks äh, sellele, kuidas põhiõigusid on rahvusvähemuste vastu äh, Äh, röögatult äh, rikutud ja komisjon on jäänud ükskõikseks äh, võimalik on see, et komisjon hoiab põhiõigustest kinni ainult siis, kui eh, nende otsused eh, ei põhine mitte pressiteadetel eh, ja pressis avalduvates, vaid analüüsil, faktide analüüsil. Ungarit on täna märgitud siin mitu korda. kohtusüsteemi sõltumatus on sellel aastal kuue punkti võrra paremas olukorras kui eelmisel aastal ja oleme jõudnud rahvusvahelistes tulemustabelites peaaegu Prantsusmaa lähedale. see tähendab seda, et äh, objektiivne analüüs annab hoopis teistsuguse pildi isegi Ungari äh, puhul. teinekord on süüdistused Ungari suhtes üsna tihti äh, ebaõiglased. kuidas tagada seda, et kõiki liikmesriike koheldakse õiglaselt ja seiratakse ka õiglaselt ja topeltstandardeid ei kasutata ja veelgi enam, kas te kavatsete kaitsta neid, keda rünnatakse ebaõiglaselt? suur tänu! härra Timmermans. kõige suurem ähm, põhiõiguste kaitse vaenlane ja inimõiguste vaenlane on äh, minu meelest see, no mis siis ikka, äh, lähenemine Ehm, sellega ma olen eh, Venemaa kolleegi Lavroviga mitu korda eh, kokku puutunud. Eh, mida iganes sai kritiseerida Venemaa puhul, vastas ta, no jaa, aga Hollandis ja ma ei tea, Ühendkuningriigis jah, üsna tihti arvatakse, et kriitika on ebaõiglane. ainus ravim siin on see, et ei tohi lasta tekkida olukorral, kus tõesti keskendutakse ainult ühele riigile ainult ainus viis, kuidas me saame inimõiguseid kaitsta, äh, toestada põhiõiguste kaitset Euroopa Liidus, on olla täiesti erapooletu äh, seire all oleva liikmesriigi suhtes. ma arvan, et me peame vaatama fakte, ma ütlesin äh, Orbani puhul varem, et kui ma peaksin iga kord Orbani, Orbani poliitilise avalduse peale reageerima, siis ma peaksin leidma kusagilt lisatööpäeva poliitika on kord selline. Ungari ja kõikide teiste riikide puhul tuleb vaadata, millised on faktid, äh, vaadata, millised on olnud kodanike kaebused täpselt, vaadata, millised on olnud arengud seadusloomes, milline on olukord ühiskonnas, tuleb rääkida vabaühendustega, tuleb rääkida pressiesindajatega ja siis saab kokku alles ainult äh, olukorrast äh, tervikliku pildi E, e, ja ei tohi ju öelda niimoodi alati, et noh, tulge ja vaadake, aga et vaadake seal piiri taga on hoopis hullem veel. me peame kõiki e, analüüsima ainult faktide põhjal, see on ainus viis, kuidas topeltstandarditele vastu astuda. no kas topeltstandardite osas kriitikat esitatakse, no loomulikult, mis iganes te ette võtate, keegi ütleb, et me kasutame topeltstandardeid, tuleb tagada selle, et see kriitika ei ole ka õigustatud. Te peate oma tegevusega näitama seda, et äh, Te ei ole rakendanud topeltstandardeid. härra president, ma nüüd vastasin siis, nagu ma aru saan, viimasele küsimusele ja ei kavatsegi teie aega kuritarvitada oma lõppsõnaga eriti eh, tahaksin äh, teiega jagada seda, et eh, ka mina tunnen, et meil on järgmise viie aasta jooksul vaja kiiresti tegutsema hakata ma olen sügavalt veendunud, et kui meid ei saada järgnevatel aastatel edu eh, taasühendades eh, meid nende inimestega, kelle jaoks me töötame, Euroopa kodanikega, siis Euroopa projekt on ohus. kui me ei leia taas sidet inimestega, keda me väidetavalt esindame ja kelle nimel räägime, pöörduvad meist ära Euroopa on inimtekkeline, väga ilusti tehtud, äh, väga edukas, äh, ilmselt äh, maailma ajaloo, inimajaloo kõige edukam rahuprojekt ja kui ma räägin inimtekkelisest, siis ma pean silmas inimesi, nii mehi kui ka naisi. kõneleja viitab inglisekeelsele man-made viitele Äh, minu naine ütleb mulle alati, et kui ähm, äh, jumal lõi äh, mehe, siis ta mm, tegi nalja, aga olgu sellega nagu on. võib-olla Euroopa lõimumisprotsessi edukus äh, on olnud nii suur, et me oleme kaotanud silmist selle võimaluse, et kui me ei ole ettevaatlikud, siis see kõik võib kokku variseda. viimastel aastatel on mul järjest rohkem ja rohkem jäänud mulje, et arvestades neid üüratuid äh, probleeme, millega Euroopa projekt on täna silmitsi, arvestades seda üüratut majanduslikku kriisi, millega me oleme silmitsi hu, kõige hullem kriis kolmekümnendatest aastatest, see üüratu ohutunne väljaspoolt, äh, kas äh, Äh, venelaste ultranatsionalistlikkus või äärmuslased islami, äärmuslased islamimaailmas, äh, selline ohutunne, mida me ei ole tundnud äh, alates Teise maailmasõja lõppemisest, meie lapsevanemad tunnevad, et nende laste tulevik on ohtlikum, kui, kui oli nende oma. ei ole meil võimalust vastata adekvaatselt ainult liikmesriigi tasandilt vaid seda tuleb teha ühisko-, üheskoos, kuid me teenime ära kodanike usalduse ainult siis, kui me suudame tõestada seda, et me tegutseme ähm, kodaniku hüvides, hüvedes. võib-olla teile jääb mulje, et äh, minu portfell on, portfell on väga tehniline, aga ma olen pühendunud sellele, et tuua konkreetseid tulemusi Euroopa kodanike jaoks. see on ainus viis, ma olen selles veendunud, leida taas ühendus oma valijatega, oma kodanikega, nende inimestega, kelle tulevik on osaliselt meie kätes meie mandril on helge tulevikku, kui me suudame ennast kokku võtta mandri tasandil, kus me austame siseriiklikke, rahvusriikide õigusi, kus me austame solidaarsust ja suveräänsust ja aga kui me ei võta ennast kokku, ei muuda oma senise tegevuse kultuuri kui me ei keskendu nendele prioriteetidele, mida komisjoni uus valitud president Juncker on välja joonistanud äh, siis jah, me tegutseme siin institutsioonidena väga ilusti oma Brüsseli mullis, aga see on täiesti mõttetu Euroopa kodanike jaoks. kui Euroopal üldse mingi kvaliteet on ja see tagab selle, et see kunagi nii ei lähe, üks äh, eelis teiste ees on see, et me suudame kohaneda uute oludega ja ma olen täiesti veendunud, et me kohaneme, ma olen veendunud, et meid saadab edu, ma olen veendunud, et me saame paari aasta pärast oma lastele öelda, et me jätame teile äh, parema mandripärandiks kui see, mille, mis, milles me elasime kümme aastat tagasi, suur tänu! aitäh, härra Timmermans, aitäh, daamid ja härrad, äh, ka selle eest, et te ajast väga hästi kinni pidasite esimeste konverentsi liikmetele, kes nüüd äh, peavad hindama seda kuulamist, neile ütlen, et kell kaheksateist null null jätkame selle hindamisega